Euh, äh, lugupeetud kolleegid, tere hommikust! teen ettepaneku, et me alustaksime tööd. ja me jätkame kontaktide võtmist Rootsi kui eesistujariigiga. eile oli meil esimene arvamuste vahetus ühega teie kolleegidest ja täna me siis jätkame arvamuste vahetust teiega, härra Sven Otto Littorin, te olete Rootsi tööhõiveminister ja juhite siis äh, äh, sotsiaalküsimuste ja tööhõivenõukogu. ja ma nüüd sain just teada, et, et kahjuks teie kolleeg Kristiina Hüsmer Persson, kes on sotsiaalkindlustuse minister on ähm, langenud gripi ohvriks ja seetõttu muutunud ise sotsiaalkindlustuse juhtumiks. ja aga teda asendab äh, tema äh, kantsler proua Bettina Škefni ja ja tema siis tutvustab meile proua mm, Pearsoni programmi. Äh, härra Litorin, kas teie siis alustate või siis ja siis tutvustate mõlemad siis oma äh, programmi ja siis meil algab tänast äh, arvamuste vahetus. Teil on sõna. Äh, suur tänu, proua esinaine. kõigepealt lubage äh, vabandada oma kolleegi äh, Kristina Usmark Pääšeni nimel, ta küll äh, seagrippi ei põe, kuid äh, haigestus sellegipoolest ja loodetavasti ta siis äh, mõnel hilisemal hetkel saab osaleda mõnel teie kohtumisel. üritan rääkida inglise keeles, ütleb kõneleja, ja seda mitte sellepärast, et ma oma emakeelt, rootsi keelt ei armastaks, vaid pigem sellepärast, et siis on lihtsam osasid asju sõnastada võib-olla ja vabandan ka sellepärast, et ma prantsuse keeles seda kõnet pidada ei mõista. Äh, seitse aastat ma seda koolis õppisin, kasu sellest eriti midagi ei olnud, minu prantsuse keele oskus ei paranenud, aga mm, hea meel on mul selle üle, et äh, Bettina Kašefi, meie riigisekret-, äh, meie mm, kantsler on siin ja rääkida siis natukene Äh, meie programmist. nagu te kujutate ette, Rootsi eesistumise äh, aeg on mõjutatud sellest, mis on toimunud majanduses, maailma majanduses ja äh, majanduskriisi vari on siis kummitamas Euroopat. ainult aastad tagasi veel vaatasime me, tegelesime me kõik hoopis teiste asjadega kui täna, nii et asjad muutuvad maailmas kiiresti ja järsult samas aga mõned nendest põhiaspektidest, millega me oleme kõik silmitsi, jäävad samaks. üle saja miljoni eurooplase on tööturult kõrval täna. see oli, see arv oli selline juba enne kriisi. lisaks sellele kliima soojenemisega seonduv kuid me saame aru, et neid, seda problemaatikat äh, finantskriis kui selline ju otseselt ei mõjuta. tänane kriis äh, aga nii mõneski aspektis siis seni kogematu ja negatiivselt mõjutanud ka tööturgu. Need mõjud on olnud väga suured ja ilmselt lähevad asjad kahjuks äh, veel enne paremuse poole pööramist halvemaks paljud räägivad täna uuetest võrsetest maailma majanduses mina mõistagi üritan vältida igasuguseid prognoose olukorra kohta tulevikus nii palju kui võimalik. selle asemel keskenduksin tervele reale olulistele küsimustele, mida tuleks arutada ja räägiksin ka siis meetmetest, mida me saaksime koos võtta järgnevatel kuudel. kõigepealt see kriis saab läbi me oleme ajaloos näinud mitu korda majanduskriise, ärgem unustagem näiteks tuhande kuuesaja kolmekümne kuuenda aasta Hollandi tulbikriisi äh, ja sellest kriisist tulime välja ja tulpe müüakse Hollandis endiselt massiliselt. ja vaadates maailma ajalugu veel täpsemalt, siis Rootsi jaoks näiteks on see tuhande kaheksasaja viiekümne seitsmendast aastast alates äh, seitsmes majanduskriis juba, kuuest esimesest oleme üle saanud, saame ka seitsmendast. kuid nüüd on täiesti selge, et äh, majanduskriisi mõjud on tööturgudele nüüd selgumas, minu peamine eesmärk on äh, tagada tööpu-, tagada see, et tööpuudus pidevalt ei kasvaks ja et ebakindlus ei kasvaks probleem on selles, et inimesed, kes jäävad tööturult kõrvale, eh, need võivad sattuda täiesti heidetud eh, tute seisusesse ja me peame võtma meetmeid, mis on väga selged ja järjepidevad selles küsimas, küsimuses. Euroopa tasandil olen ma veendunud, et eh, meetmete koordinatsioon Euroopa taastusplaani alusel äh, näiteks nagu siseturureeglite jõust- al, äh,, toesesta- äh,, toetamine on aidanud äh, kriisi tagajärgi mõneti leevendada ja on välditud ka seda, et meie tööturg oleks struktuuri mõttes nõrgem, kuid rohkem on võimalik ära teha ja täna on võimalus parlamendi, komisjoni ja nõukogu ees koostööd teha selleks, et rohkem saavutada. üks meede, Äh, millest võiks ja ma loodan, et kujunebki äh, reaalsus enne äh, Rootsi-Eesti, Rootsi eesistumise aja lõppu, on mikrokrediitide võimaldamine värbamiseks tööturul. sellest on nõukogu juba rääkinud, kuivõrd arutelud käivitusid juulis. minu eesmärk on, et läbi ajakohaste äh, ja detailsete arutelude võiksime me jõuda selleni, et see meede rakenduks äh, ametlikult nii kiiresti kui võimalikult, sellepärast et äh, see võiks aidata siis äh, kriis, kriisi negatiivseid mõjusid leevendada. see oleks minu meelest väga selge samm ja julge samm Euroopa Liidu poolt just siis, kui seda on vaja ja välditakse ka praegust pra,, siis seda, et praegune töökohtade kadu jääb püsivaks. kõik see, selle kriisiga võitlemine on otseselt seotud sellega, kuidas me suudame paremini toimivat ja järjepidevamat ja jätkusuutlikumat Euroopa tööturgu üles ehitada. me oleme ilmselt kõik nõus sellega, et töö on oluline osa äh, majanduslikust ja sotsiaalsest heaolust nii üksikisiku kui ka ühiskonna jaoks ja mina isiklikult olen täiesti veendunud, et äh, Euroopa ei saa endale lubada seda, et äh, märkimisväärne osa töövõimelisest äh, ja tööealisest elanikkonnast on tööturult kõrvale jäänud. see ei puuduta mitte ainult majandusküsimusi, vaid pigem just nimelt väärikuse küsimusi kõik, kes tahavad ja saavad tööturul osaleda, peavad selle võimaluse ka saada. ja meie ülesanne on neid motiveerida ja tuua selliseid meetmeid sisse, mis võimaldaksid nii palju kui võimalik inimesi tööl hoida. kõrvalnähtudena on see, et äh, kindlasti, et Euroopa Liidu kodanikud ei ole enam toetustest sõltuvalt, vaid on aktiivne osa tööturust, neist saavad maksumaksjad ja see on kindlasti lisandväärtus sellele, et inimesed on kaasatud pigem kui kõrvale jäetud. Euroopa tööturu potentsiaali ära kasutades saame me Euroopa tööturgudele väga selge aluse üles ehitada ja meie sotsiaalkindlustussüsteemidele samuti ja me saame kõikidele kodanikele pakkuda elujõulist sotsiaalsüsteemi. sotsiaal-Euroopa saab alguse just nimelt töökohast lisaks sellele aga ka demograafiline väljakutse, mis tähendab seda, et me peame väga otsusekindlalt ähm, aktiveerima oma tööturu potentsiaali demograafiline kriis aga ei kao kuhugi ja see, kuidas me sellest üle saame, sõltub otseselt sellest, kuidas me äh, kinni peame oma pikaajalistest eesmärkidest, jätkusuutlik kasv, jõukus ja heaolu on realistlikud ainult siis, kui me kasutame ära Euroopa tööjõupotentsiaali niimoodi, et nii palju inimesi kui võimalik on tööturul aktiivsed. seda kõike muidugi siin rääkida on lihtsam kui tagada ja äh, lahendused äh, on liikmesriigiti erinevad vastavalt sellele, milline on olnud ajalooline ja poliitiline reaalsus ühes või teises riigis, kuid mina olen siiski veendunud, et tegemist on ühe kõige olulisema aspektiga äh, Lissaboni lepingu kahe tuhande kümnenda aasta järgsetes aruteludes, see ta-, tagab jätkusuutliku arengu, kõrge äh, tööga hõivatuse ja riigivarade, tagab ka riigivarad ja meie olemegi siis keskendunud sellele, kuidas kaasatumat äh, tööturgu üles ehitada, see on üks meie peamiseid prioriteete tööhõive vallas. kui me tahame tõesti seista tugevalt vastu nendele väljakutsedele, mida pakub üleilmastumine ja vananev äh, elanikkond, siis tuleb need te-, teemad tõsta uue Lissaboni strateegia alaste arutelu keskmesse. mitteametlikul ministrite kohtumisel Jönköpingus äh, selle aasta juulis alustasime juba arutelusid nendest küsimustest. Need debatid jätkuvad, äh, neid me kavatseme edasi viia jõuliselt äh, sügisel. meie eesmärgiks eesistujana on kõik huvigrupid kaasata ja eriti ootan tihedaid kontakte Euroopa Parlamendiga. järgmine võimalus neid kontakte süvendada on Stockholmi oktoobri lõppu planeeritud kõrgetasemelisel konverentsil vajadus äh, struktuurselt tugevamat ja kaasatumat äh, tööturgu üles ehitada on minu väga südamelähedane eesmärk. see on, see, et me eesmärke saavutame, on oluline selleks, et äh, tasakaalustatud tööturg üles ehitada, me tuleksime kriisist siis välja tugevamana, olles relvastatud hästi tuleviku väljakutseteks. ma olen täiesti veendunud, et me suudame nendest probleemidest üle saada ja ma ootan põnevusega meie koostööd järgnevatel kuudel, aitäh! aitäh, härra minister, selle pühendamise eest äh, eesistujariigi esindajana ja ma annan nüüd sõna proua Bettina Kašefile, kes äh, teeb omapoolsed täiendused sotsiaalkindlustuse osas, mis kuulub tema portfelli, palun, proua Kašefi, teil on sõna. suur tänu, äh, proua esinaine, mina räägin rootsi keeles, ütleb kõneleja. kõigepealt tahaksin veel kord öelda, et proua Hüsmark Persons on tõesti väga õnnetu, et ta ei saa täna siia tulla. ta väga soovis täna teie ees esineda. aga nüüd on minu ülesandeks tutvustada neid teemasid, mida proua minister on pidanud kõige olulisemaks Euroopa eesistumise ajal. kas ma võiksin alustada sellest samast, kuidas luua Euroopa Liidus kaasavam tööturg, mida nimetas ka härra Litorin oma ettekandes. see on olulise tähtsusega, see on väga olulise tähtsusega teema, eriti sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks. paljud inimesed elavad meil praegu sotsiaalses tõrjutuses ning selle loomiseks on meil vaja tõsist tõsiseid sidemeid nii tööhõive kui sotsiaalkindlustussüsteemise, süsteemide vahel ning seetõttu ka tööhõiveminister ja äh, minu minister proua Persson teevad väga tihedat koostööd enne EBSCO nõukogu toimumist ning seetõttu kohtun ka täna siin teiega hetkel oleme me väga raskes majanduskriisi perioodil <clears throat> ning oluline on meeles pidada, et tegu on siiski ajutise situatsiooniga. lühiajalised meetmed, mida me võtame kriisi lahendamiseks, peavad olema kooskõlas meie pikaajaliste eesmärkidega luua rohkem töökohti ja tagada Euroopas jätkusuutlik areng ja kasv. me ei saa lubada, et tööealised inimesed, kes kriisi tõttu on sattunud sotsiaalkindlustuse hoolealusteks, jäävad tööturult kõrvale liiga pikaks ajaks ja talu, peavad kannatama kõiki sellega kaasnevaid tagajär-, tagajärgi. see on väga olulise tähtsusega küsimus. see puudutab nii inimeste individuaalset, individuaalseid probleeme kui ka sotsiaalse ja jätkusuutliku riigi loomist. juba oleme arutanud seda, kuidas luua kaasavat tööturgu kõikidele ja teha seda läbi aktiivse sotsiaalkindlustuspoliitika, mis teeb koostööd aktiivse tööturupoliitikaga aktiivne sotsiaalkindlustuspoliitika peaks toetama ka neid, kes ei saa, kes ei ole siiamaani saanud tööd teha või pole tööd leidnud, sest et nende tervis on vilets. sedasorti poliitika hõlmab ka ennetavaid meetmeid, mis peaks vältima seda, et inimesed tervislikel põhjustel peavad liiga vara töötamise lõpetama. aktiivne sotsiaalkindlustuspoliitika loob kõikidele inimestele tingimused töötamiseks vastavalt nende võimetele ning sellest ei saa kasu mitte ainult need, keda hõlma, kes kuuluvad sotsiaalkindlustuse süsteemide alla, vaid see toob kasu ka tööturule endale. rohkematele inimestele annaks see võimalus töötada ja võimalus tunda ennast ühiskonna osana see on just, küsimus on üksikisiku indiviidi nähtavaks tegemises. Jönköpingus juulis toimunud mitteametlikul ministrite kohtumisel hakkasime juba arutama küsimust, kuidas Euroopa Liidus oleks võimalik tööturgu kaasavamaks muuta. me vahetasime erinevaid tavasid, mis liikmesriikides on kasutusel, need olid, see oli väga huvitav ja liikmesriigid üldiselt vägagi toetavalt suhtusid sellesse, et me jätkame kaasava tööturu äh, küsimuse arutamist sügisel. tööturu kaasamise kõrgetasemelisel konverentsil, mis toimub kuskil kahekümne, mis toimub kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal oktoobril Stockholmis, mida ka härra Littorin just oma kõnes nimetas, jätkatakse neid diskussioone ning eesmärgiks on Rootsi eesistumise ajal lõpetada need arutelud selge sõnumiga, missugune on uus strateegia arengu ja tööhõive ja arengu vallas ning siis jääks Hispaania eesistujale ülesanne hakata seda strateegiat ellu rakendama inimeste vaba liikumise põhimõtte rakendamine, mis on väga olulise tähtsusega Euroopa Liidu tööturul, on samuti tööhõivepoliitika kesksel kohal. aastate pikkuse töö tulemusena jõudsime lõpuks kokkuleppele regulatiivsete raamistike lihtsustamise osas. Need regulatiivsed raamistikud on väga sageli otsustava tähtsusega faktoriks inimeste liikumisel Euroopa Liidu siseselt, kui nad soovivad töötada või õppida mõnes teises riigis. kõigi süsteem, niisuguste süsteemide koordineerimine peab töötama korralikult ja seetõttu olen ma väga rahul, et äh, Nõukogu ja Euroopa Parlament on jõudnud ühisele otsusele selles küsimuses. samas tahaksin tänada ka kõiki eelnevaid eesistujaid, kes on teinud võimalikuks määruse kaheksa kaheksa kolm murd kaks tuhat neli ellurakendamise ja samuti selle äh, rakendusseaduse jõustamise, kogu selle, sellega töötamine on võtnud peaaegu kümme aastat väga tõsist tööd. uus määrus vajab märkimisväärseid parandusi, administratiivsed küsimused tuleb teha tõhusamaks ning tuleb suurendada kodanikele tagatavat õiguskindlust. meie jaoks on selle sügise jooksul oluliseks ülesandeks valmistada ette nii kodanike kui liikmesriikide kindlustusasutusi nende uute reeglite jaoks. me loomulikult püüame teha kõik, et koostöö erinevate liikmesriikide vastavate asutuste vahel oleks nii sujuv kui võimalik. sügis sügise jooksul viiakse sotsiaalkindlustuse teemadel läbi ka terve hulk seminare, hiljem võetakse nende seminaride tulemused kokku Stockholmis kahekümne viiendast kahekümne seitsmenda novembrini toimuval konverentsil. veel üks oluline küsimus, mis puudutab eh, sotsiaalkaitsete süsteemi Euroopa Liidu riikides, on kolmandate riikide kodanike kohtlemine on määrus, mis ütleb, et kui kolmanda riigi kodanik liigub Euroopa Liidu sees, siis on tal õigus koordineeritud sotsiaalkaitsesüsteemile täpselt samal moel nagu Euroopa Liidu kodanikul. väga oluline on kohandada praegu kehtivad reeglid uue määrusega. see on oluline ka kolmandate riikide kodanike sotsiaalse kaitse tagamiseks, kui nad liiguvad Euroopa Liidus. lihtsustatult tähendab see seda, et kõikide jaoks peaksid kehtima ühised reeglid, sõltumata nende kodakondsusest. hoolimata Tšehhi ministrite tõsistest pingutustest ei suudetud e- Tšehhi eesistumise aja lõpul EBSCO nõukogus kokkuleppele jõuda kolmandate riikide kodanike õiguste osas. Rootsi oma eesistumise ajal jätkab püüdlusi sellele küsimusele lahenduse leidmiseks ning see lahendus peaks olema niisugune, et kolmandate riikide kodanikke mitte mingil juhul ei diskrimineerita. ning nüüd ootame me väga huvitavat diskussiooni teiega sel sügisel meie ees seisva töö osas. suur tänu ähm.! aitäh! meil on arutelu jaoks veel umbes äh, tund aega, meil, mul on juba kümmekond äh, sõnasoovijat äh, nimekirjas nii et vastavalt äh, soovi avaldamise järjekorrale saab kõigepealt sõna proua Rovana Plomb ja siis äh, Richard Fälber. Mm, proua Plomb, palun. Äh, aitäh. ma tervitan Rootsi ministreid meie komisjonis ja ma soovin neile eesistumise ajaks palju edu ma kuulasin väga tähelepanelikult. ja mul on kaks kommentaari. esiteks sooviks ma küsida, kas teie kahe tuhande kümnenda aasta ettevalmistuste käigus, kahe tuhande kümnes aasta on äh, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise aasta. kas teil on juba äh, selle aasta jaoks äh, plaan selleks, et äh, tõrjutud saaksid äh, tööturul paremad võimalused, näiteks puuetega inimesed või naised. me teame, et Euroopa Liidus on niinimetatud palgalõhe. kas teil on tegevuskava selleks, et, et näiteks naiste ja meeste palkade erinevus väheneks? kas te, mis puudutab siis kahe tuhande kaheksandal aastal vastu võetud äh, sotsiaalse tõrjutuse äh, strateegiat, siis kas äh, seal on ette nähtud ka miinimumpalk, sest miinimumpalk tähendaks paremat elukvaliteeti ja suuremat väärikust. aitäh! aitäh, ma teen ettepaneku, et me võtame neli küsimust ja siis saavad ministrid võimaluse vastata Richard Falber ja Elizabeth Schröter. härra Falber, palun. suur tänu, proua esinaine. Rootsi on üks sellistest riikidest, mida meie uute liikmesriikide esindajatena peame eeskujulikuks riigiks ja seega tuleb tunnistada, et mõlema ministri tänane sõnavõtt valmistas mulle suure pettumuse. nagu mina aru sain nende jutust, ei öelnud nad mitte midagi sotsiaalse olukorra kohta. näiteks, kuidas on selle Lavalli kaasusega, mis ametiühingute rolli Euroopas äh, on ähvardamas? Lissaboni strateegia meie muidu nii äh, äh, stoilise ja mittehumoorika äh, voliniku Spiidla sõnul on jeti ehk teisisõnu poliitika, mida keegi pole näinud äh, kas me hakkame Euroopas ka midagi muud äh, tegema, kui ainult asju välja mõtlema, selliseid sõnu nagu flex security ja nii edasi, millal te lõpuks ometi silmad avate ja hakkate Euroopa tegelike probleemidega tegelema? ma räägin siin äh, sellest järk-järguliselt tööturu seadusandluse lagunemisest äh, maa-, äh, rahvusvahelises tööorganisatsioonis. mina ootasin vastuseid taolistele sisulistele küsimustele. kuulates siin täna Rootsi kahte ministrit, jäi mulle mulje, et äh, neid on tabanud ilmselt mingisugune Tšehhi gripp, sellepärast et tšehhid ka eriti sellele asjale tähelepanu ei pööra, aitäh suur tänu! aitäh, proua Schröter ja siis äh, proua Estrela. proua Schröter, palun. aitäh, proua mm, e, esinaine. ka mina tervitan äh, ministrit ja äh, kantslerit. ma jätkaks äh, sealt, kus lõpetas kolleeg Falber, ka mina olen üllatunud, et Lavalli juhtum, mis Rootsis äh, esitas, seadis küsimärgi alla paljud õigus, paljude õigused ja, ja äh, ametiühingute õigused, et seda ei mainitud. Te teate, et Euroopa Parlament otsustas et mm, on mõtteid töötada, äh, uuesti läbi vaadata töötajate lähetamise direktiiv, et siin paremini kaitsta, uuesti tagada äh, töötajate õigusi ja ka ametiühingute õigusi. mina sooviks küsida, et kas Rootsist on oodata sellist algatust selleks, et äh, tulla tagasi selle Euroopa Parlamendi algatuse juurde, mina tervitaks seda väga ja mina arvan, et äh, selles osas peaks meie komisjoniga toimuma intensiivne arutelu, sest meie oleme vägagi soovinud seda ja püüelnud selle poole, et pärast Lavalli juhtumit äh, parandatakse töötajate lähetamise direktiivi. ma olen ainult ühe, ühe asja kohta äh, kuulnud, et te teete algatuse, mis puudutab töötajate õigusi äh, Euroopa Liidus. kas teil on veel midagi, millest me ei ole kuulnud või kuidas sellega on? aitäh, meie viimane kõneleja, küsimuse esitaja on proua Edita Estrela, kes eelmisel ametiajal oli meie raportöör emaduspuhkuse teemal. proua Estrela, palun. kõnelejal ei ole mikrofoni kahjuks. suur tänu, proua esinejana. ka mina tahaksin omalt poolt tervitada siin eesistujamaa esindajaid, ministreid, suur tänu külla tulemast. räägiksin aga konkreetselt äh, sellest direktiivist, mida tuntakse siis emaduspuhkuse direktiivi nime all. olen ühtlasi ka Naisõiguste äh, Komisjoni soolise võrdusõiguslikkuse äh, komisjoni liige ja Strasbourgis oleme me härra ministriga juba kohtunud selleks, et äh, esialgseid arutelusid äh, pidada temaga, olen raportöör Naisõiguste komisjonis sellel samal teemal ja tulemas on meie komisjonis arutelud ja kohtumised äh, veel tulevikus ministriga, nii et ma küsiksin härra ministrilt, arvestades olukorra tähtsust ja arvestades seda tööd, mis on juba seni ära tehtud eelneval ametiajal ja arvestades seda, et Rootsil on teatavat, teatav äh, kaal äh, selles küsimuses, kuivõrd Rootsi on olnud suhteliselt progressiivne, antud äh, proble-, problemaatika raskuste lahendamisel ja ühesõnaga kogu selles kontekstis ja seda arvesse võttes, kas on tulemas nõukogus ka kokkulepe teie eesistumise ajal selle nii-öelda emaduspuhkuse direktiivi osas mingisugune kokkulepe? Äh, härra minister, suur tänu nende väga heade ja ausalt öeldes väga päevakajaliste küsimuste eest, kõigepealt äh, proua Plumb äh, nende äh, äh, gruppide kaasamine, kes üldiselt on vähem aktiivsed tööturul, on üks kõige olulisemaid meie programmi punkte. põhjus selleks on selge näiteks äh, vaatame puuetega inimesi, nad, nende positsioon tööturul on äh, nõrgem, see on muidugi üksikisiku seisukohast juba vaadates täiesti vastuvõetamatu, kuid täiesti vastuvõetamatu ka ühiskonna mõttes laiemalt meil on vaja iga üksikut hinge tööturule, kes on valmis ja suuteline töötama selleks, et üle saada nendest demograafilistest väljakutsetest, millega oleme silmitsi, aga ka selleks, et aidata meie tootvat majandust et äh, me saaksime ka tulevikus äh, tagada inimestele heaoluühiskonna. vastavalt aluslepingutele siis see niinimetatud äh, Lissaboni järgne strateegia on see raamistik, millele, mille alusel me tahaksime siis oma energiat hakata jagama. lisaks sellele, et me tegeme dire-, tegeleme direktiivide ja seadusandlusega, mis puudutavad diskrimineerimist. kuid kui me räägime motiveerimisest, et kuidas inimesi äh, ligi meelitada äh, tööturule, äh, et ja selleks, et üle saada raskustest, näiteks nagu madalad palgad, tuleb hakata keskenduma Lissaboni järgsele strateegiale. miinimumpalk ausalt öeldes meile eriti ei meeldi ja põhjus selleks on see, et meie tööturukorraldus Euroopas on vägagi killustunud. näiteks Rootsis ei ole absoluutselt mitte mingisugust palgaalast seadusandlust välja võetud, vastu võetud. ja põhjus selleks on see, et me oleme sügavalt veendunud äh, selles, et tööturu osapooled on ise kandmas vastutust äh, nii-öelda palga kujundamise protsessis ja me ei ole huvitatud selles, et poliitikud äh, sellesse sekkuksid. ja ausalt öeldes mulle meeldiks, kui see jääks nii ka tulevikuks, tulevikus. ja sellepärast äh, hoiame ennast eemal miinimumpalga poliitikaga seonduvast. nüüd ja võrdle kohtlemise tagamiseks tuleb minu meelest siiski leida teisi vahendeid kui miinimumpalk, kõik, äh, et aidata neid inimesi, kes abi vajavad tööturule tulema. lõppjäreldus muidugi on see, mida ma tahaksin siiski korrata, on see, et äh, meil on vaja igat üksikut töökätt äh, tööturul, kõiki, kes on võimelised töötama, tuleb ligi meelitada tööturule, sellepärast et muidu me ei suuda tagada heaoluühiskonda tulevikus. härra Faber ja proua Schröter mainisid siin Lavalli juhtumit ma olen nendest asjadest rääkinud siin ka varem ja ka äh, siin majandus äh,, siin tööhõivekomisjonis. ja lubage kõigepealt, härra Faber, teile öelda, et äh, meile valmistas suure pettumuse Euroopa Kohtu, kohtulahend äh,, kui me nägime äh, seda äh, esialgset lahendust, äh, tundus meile juba, et äh, me saame vältida seda olukorda, kuhu me täna kahjuks ikkagi oleme sattunud. me peame sellele asjale lähenema kaheti. kõigepealt see, mis puudutab äh, riiklikku seadusandlust ja teine asi, mida oleks võimalik ja peaks ja saaks ära teha Euroopa Liidu tasandil. sellel kohe nagu Euroopa Kohtu lahend tuli, võtsin ühendust tööturu osapooltega ja Rootsis ja palusin, et nad osaleksid üldisel arutelul äh, Rootsis selle kohta, mida nüüd siis teha ning äh, korraldasime, äh, koostasime ka nii-öelda uuringu ja sedagi koostöös tööturu osapooltega. uuringu tulemuseks on aruanne, mis praegu on käsitlusel valitsuses ning kavatseme siis parlamendile eh, seaduseelnõu esitada veel selle aasta sees, et olukord koduriigis siis lahendada. selle uuringu tulemustel eh, teame me tänaseks, et umbes eh, kolm tuhat töötajat Rootsis on siis töötajate lähetuslepingutega Rootsis tööl, pooled nendest kuuluvad ametiühingutesse ja on kaetud kollek-, kollektiivlepingutega. ja see on muidugi positiivne, aga samas on probleem seni lõpuni lahendamata. ma ei hakka detailidesse lah-, laskuma, äh, meie äh, valitsuse koduleheküljel on ka inglisekeelne kokkuvõte selle Lavali kaasuse kohta, võite seda lugeda ja võite minuga ühendust võtta ja ma annan teile lisainformatsiooni. ma olen täiesti veendunud aga, et läbi selle seaduseelnõu, mis peaks nii kiiresti kui võimalik jõudma Rootsi parlamenti, saame me selle olukorra nii mõistlikult ja nii kiiresti lahendada kui võimalik ja oleme seega ühtlasi ka turvanud Rootsi mudelit ja suudame seda säilitada sellisena, nagu see meile meelepärane on. mõistagi, minu seisukoht on, et meil peaks olema piisavalt vahendeid äh, tagama kollektiivlepingud ja ka kollektiivse tegevuse, kui vaja, et oma tööturgu kaitsta. Euroopa tasandil lähevad asjad natukene keerulisemaks, tuleb tunnistada esitati, esitatud on seni selles aspektis kaks aspekti. kõigepealt äh, tuleks võib-olla töötajate lähetuse direktiivi muuta, teine variant on äh, aluslepingut äh, parandada, lisades mingisuguse sotsiaalse klausli kõigepealt see sotsiaalklausel või siis see nii-öelda õiguste protokoll võiks olla üks olulisemaid samme tööturu heaks ja sellepärast toetangi mina just nimelt Lissaboni äh, lepingu jõustumist. see sotsiaalklausel samas, äh, täpselt ma ei tea, mida see tähendab. see on kas õiguslikult siduv ja seega on lepingu osa, mis tähendaks minu meelest siis seda, et leping tuleb uuesti läbi arutada ja minu meelest see on äh, põhimõtteliselt võimatu, kuid võib olla ka teisi võimalusi ma pean täpselt äh, veel äh, süvenema sellesse, mida võiks ära teha, kuid oleme äh, avatud igasugusteks aruteludeks ja väga meile meeldib see, et komisjon on palunud tööturu osapooltel olla nende asjade arutelul vägagi aktiivsed. nüüd töötajate lähetuse direktiivi lahtiharutamine, selles osas Rootsi valitsus on vastu ja kahel põhjusel. esiteks, ma olen suhteliselt äh, ära harjunud äh, nüüd äh, tööaja direktiiviga, mis on viinud meid aastateks, et mitte kümnenditeks äh, nii-öelda õiguslikku segadusse. ja kui ma olen täiesti veendunud, et kui me nüüd töötajate lähetamise direktiivi lahti võtaksime uuesti, hakkaks täpselt seesama asi pihta ja olukord oleks siis lõpuks hullem, kui ta on täna ja ma ei räägi siin praegu Euroopa Nõukogu esindajana, vaid Rootsi tööhõiveministrina. ma nimelt pelgan, et kui meil õnnestub direktiiv, muudetud direktiiv paika saada, on, oleks tulemuseks äh, tööturu suurem jäikus ja see oleks halvavaks äh, Rootsi mudelile. ja see on peamine põhjus, mis, mille pärast ma leian, et äh, ei peaks seda direktiivi hakkama muutma. samas ma olen endiselt sügavalt veendunud, et tegemist on äh, Äh, väga olulise teemaga ja me peame kiiresti tegutsema parlamendi ja nõukogu ja komisjoniga, vabandust, koostööd tegema, selleks et me saaksime tööturu osapoolte äh, muredele nii-öelda vastu tulla. ma olen täiesti veendunud, härra Fabri ja proua Schröter, see ei rahulda teid, minu vastus, aga vähemalt äh, saate aru, me oleme mõelnud sellele asjale. proua Estrela, me kohtusime, nagu te ütlesite, umbes äh, kuu aega tagasi, et rääkida nii-öelda emaduspuhkuse direktiivist, asi ei ole lihtne, me teame seda, äh, jätkame tegutsemist ja üritame arutelud äh, nii kaugele viia kui inimlikult võimalik ja eesistujana mõistagi oleme me vägagi sõltuvad äh, tihedast koostööst parlamendi ja teie endaga, proua Estrela, selleks, et olukord lahendada samas olen ma ühtlasi ka veendunud, et äh, meil on veel vaja teha sisulist tööd, sest asja iseennast äh, analüüsides äh, arvamused lähevad lahku, pehmelt öeldes. nii et me peame tõesti tegema tõsiseid jõupingutusi, et mingisugune lahendus leida kindlasti saab raske olema konsen-, konsensust nõukogus täna saavutada, see on minu seisukoht, kuid tööd me katki ei jäta ja loodetavasti jätkub ka koostöö selleks, et õige tasakaal ja õige lähenemisviis leida. positiivne oleks muidugi see, kui me meie eesistumise ajal nii kiiresti kui võimalik äh, äh, saaksime ära lahendada. suur tänu, ütleb proua esinaine. proua Kašefi, kas te vastate ka või täpsustate? ütleksin kolleegidele lihtsalt, et kui te kõik tahate sõna saada, siis peaks olema olukord natukene distsiplineeritum. proua Kašefi, kas teil on märkusi äh, ministri nimel või võtame teise küsitluste vooru, küsib proua esinaine. <clears throat> Yes, uh, just a short comment. ja mul on lühikene kommentaar vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega võitlemise aasta kohta, see on siis aasta kaks tuhat kümme. me töötame nende teemade kallal ning proua, proua Plummil oli selle kohta küsimus, kas meil on olemas strateegia kahe tuhande kümnendaks aastaks. loomulikult me juba arutame seda küsimust ja komisjon on käivitanud nõuande komisjoni otsustamaks, missuguste teemadega kahe tuhande kümnendal aastal eelkõige tegeletakse sellel teemal toimub ka ümarlaud ning Hispaania oma eesistumise ajal alustab konverentsiga sel teemal me juba arutame loomulikult neid tähtsaid küsimusi Hispaaniaga, aitäh! aitäh, järgmine küsimuste voor. esimene eh, Giorgio Tussas. Η αλλαγή εκπροσώπησης στο επίπεδο της Προεδρίας eesistuja vahetumisel on kindlasti oma, oma tagajärjed ja komisjoni vahetusel ja ma arvan, et me võime oma teema kohta öelda seda, et et Lissaboni strateegia, pärast Lissaboni strateegia vastuvõtmist läks äh, võib viimaste aastate jooksul tuvastada, et, et suured ettevõtjate kontsernid on äh, saanud sellest kasu, aga töötajatele on see olnud pigem kahjulik. oma komisjonis me tegelesime uurimusega, mis tegeles tööturu osapoolte äh, omavaheliste suhetega ja sellest äh, uurimusest ilmnes, et milliseid, millised äh, saavad olema mõjud toot-, töötajate jaoks. see puudutab äh, töötajate vägagi põhilisi õigusi. tegemist on jah, majandusega, aga me peame vaatama, et äh, arengud lähevad väga palju kaugemale ja eelkõneleja ka mainis seda küsimärgi alla pannakse töötajate ja ametiühingute õigused saada äh, samasugust tasu sama töö eest ja nõuda sellist tasu. Euroopa Kohus tegi ka otsuse selle kohta Lavalli, Kleini ja teiste puhul on samuti tulnud selliseid äh, otsuseid ja me tahaks teada, mida teie sellest arvate. ning teine asi, tööpuudus Eurostati ametlike statistikate alusel on, oli, tõusis tööpuudus kahe tuhande üheksanda aasta juulis drastiliselt ning see tähendab, et äh, sotsiaalsüsteemid töötajatele langev koormus on järjest suurem. Hispaanias on äh, tööpuudus kaheksateist protsenti, Lätis neliteist protsenti, Leedus kuusteist koma kuus protsenti. nii et olukord on teravnenud. ja mis puudutab, ja see puudutab eelkõige noori, kes on nooremad kui kakskümmend viis aastat ja nende puhul võib tuvastada, et, et äh, tööpuudus on umbes üheksateist protsenti, Hispaanias koguni kakskümmend neli protsenti, Leedus on äh, noorte tööpuudus isegi kakskümmend üheksa protsenti. ma arvan, et kahe tuhande üheksanda aasta puhul ähm, on meil äh, alles nüüd vähem kui pool aastat ees ja kahe tuhande kümnendal aastal tõenäoliselt ikkagi tööpuudus äh, suureneb ja äh, kevadisel tippkohtumisel märtsis äh, tuleb arutada strateegiaid, mida peab äh, selle aasta jooksul Rootsi ette valmistama. ma kohe lõpetan, palun veidi kannatust, aga ma tahaks küsida veel ka sotsiaalkindlustuse kohta. eile oli meil arm-, arvamuste vahetus teie kolleegi Maria Larssoniga. E-, eesistuja palub äh, lõpetada, et kõik sõna saaksid. Teie kolleeg eile ütles, et äh, sotsiaalkindlustus on liikmesriikide pädevuses. tema ütles, et see on nii. see on midagi, mida me peame lihtsalt aktsepteerima. aga me näeme, et sotsiaalkindlustus äh, see muutub aktuaalseks seal, kus need töötajad äh, elavad. kui töötajad töötavad äh, Kreekas, siis on neil väga halvad äh, tingimused ja nad võivad hiljem saada sellist pensionit, mille suurus on täiesti naeruväärne. meie meelest ei peaks see nii olema. Steven Hughes, palun. suur tänu Äh, proua esinaste, esinaine, ma katsun tõesti lühidalt teha. esiteks tahaksin küsida proua kantslerilt. Te viitasite määrusele kaheksa kaheksa kolm murd kaks tuhat neli ja olite rõõmsa, rõõmus selle kokkuleppe üle, milleni me jõudsime. meil on ka samuti väga hea meel, et dokumentile on jõutud, aga me tahaksime ka, et selle dokumendi juurde kuuluv seisukohavõtt kahe tuhande üheksandast aastast, mis käsitleb ikkagi, mis käsitleb rakendusseadust ja ütleb, et nimetatud informatsioon tuleb edastada kõnealusele liikmesriigile selle liikmesriigi taotlusel, mitte aga automaatselt. meie jaoks oli väga oluline see, et me kasutasime seal sõnu without delay inglisekeelses tekstis ehk siis viivitamatult, siin aga on mitte automaatselt. meie jaoks on väga oluline, et siia jääksid sisse sõnad viivitamatult. ning seetõttu meile tundub, et see seisukoht vähendab meie selle kokkuleppe mõju, millele me, me jõudsime, mistõttu meile meeldiks, kui te kommenteerite selgitaksite seda natuke ja nüüd äh, minister Litorin, kas teil on mingisuguseid ideid või algatusi tööaja küsimuses, et aidata komisjon sellest ummikust välja, kus ta praegu on. ja nüüd Lavali juhtum. mul on väga hea meel, et Rootsi sellega liikmesriigi tasandil tegeleb, aga see on tegelikult kogu ühenduse probleem, sest et see tekitas arutelusid ja diskussioone väga paljudes kohtades mitmetes liikmesriikides ning selle juurde kuulub hulgaliselt küsimusi, mis vajavad lahendamist. ole, siin praegusel hetkel valitseb õiguskindlusetus ning vähemalt peaksime me parandama töötajate lähetamise direktiivi, et oleks selge, kui suures ulatuses on võimalik kasutada kollektiivlepinguid miinimumstandardite paikapanemiseks. kas te olete sellega nõus, kas te arvate, et me peaksime hakkama sellega tegelema Euroopa tasandil? Äh, aitäh, proua Figureido. ja siis äh, kolleeg Jaak Ansaari. president, eh, eu gostaria ainda voltar äh.... tänan, proua esinaine, kas ma tohiksin esitada kolm küsimust. Need küsimused on üldjoontes juba käsitlemist leidnud, aga ma tahaksin minna natukene detailsemaks. esiteks Lissaboni strateegia. sel, sellega kaasnevad tõsised murepunktid, sellepärast et et vahe ülevaade käsitles lib-, Lissaboni strateegiat esialgsest veel liberaalsemalt, nii et olukord on muutunud äärmiselt, äärmiselt liberaalseks. ning see tõigi kaasa Lavalli, Rufferti ja teised sarnased juhtumid, sest see toob kaasa pisut ebakindlust, mitte niivõrd juriidilisest seisukohast lähtudes, kuivõrd see rikub töötajate õigusi ja seega ka Euroopa sotsiaalset mudelit. nii et praegu me oleme väga lähedal jõudma, lähedal juba nendele riikidele, keda me ise oleme kritiseerinud selle eest, et nad rahvusvahelisi kokkuleppeid ei austa, me oleme kritiseerinud riike selle eest, et nad töötajate õigustest kinni ei pea ja hetkel oleme me ise väga lähedal täpselt sedasama tegemas. nii et äh, kuidas te näete selliseid küsimusi seoses Lissaboni leppega, kas Lissaboni lepe ei tee olukorda veel hullemaks? ja teine küsimus, kuidas me paneme paika konkurentsi küsimused ja stabiilsuspakti põhimõtted, kuidas me saame stabiilsuspakti põhimõtteid rakendada, minu arvates käsitletakse neid praegusel hetkel natuke liiga paindlikult. kas ei tuleks mitte meeles pidada erinevaid väikeseid üksikasju ja detaile probleemide lahendamisel, sellepärast et meil tekib juurde järjest rohkem vaesust, tööpuudust, ebavõrdsust. kahe tuhande kümnes aasta saab olema vaesuse vastu võitlemise aasta. järgmine kõneleja Liisa Jaakonsaari, suur tänu, proua esinaine ning tere tulemast Rootsi eesistujariigi esindajad. Te mõlemad olite oma ettekandes väga optimistlikud. ütlesite, et kriis on ajutine ning ei kesta igavesti. samas aga terve hulk analüütikuid arvavad, et see ülemaailmne kriis on väga-väga pikaajaline ja lõpuks võib juhtuda ka nii, et Ameerika Ühendriigid ja Aasia tulevad välja kriisist ja Euroopa ka kannatab kõige rohkem. kas teil on olemas ka plaan B? mis saab, kui asjad muutuvad, kas me peaksime tööseadusandlust Euroopas tugevdama ja mis te arvate, kas meil üldse on plaan B-d vaja, võttes arvesse, et teie arvates on kriis ainult ajutine? Uh, thank you, madam president uh,. Äh, suur tänu, suur tänu, proua eesistuja. ma sain, proua esinaine, ma sain just härra Tuussose ettekande äh, raporti, eh, härra Tussuse raporti koopia, ma loen seda kindlasti põhjalikult. jah, kõige olulisem kõikides aspektides on aktiivne osalemine, sellepärast et aktiivne osaline on ainuke, mille abil me saavutame teatavat usaldusväärsust. võib-olla ma peaksin seda kuidagi teiste sõnadega väljendama, aga kaasamine on väga olulise tähtsusega kriisi lahendamise püüdlustes. loomulikult Euroopas ja on ajaloo vältel olnud terve hulk näiteid selle kohta, kuidas, kui sotsiaalsed partnerid on välja jäetud kriisi ohjamisest ning kokkuvõttes on see toonud kaasa väga tõsiseid tagajärgi. mina tulen niisugusest riigist või niisugusest piirkonnast, kes on väga uhke oma hea töökeskkonna üle, sotsiaalpartnerite vahelise suhtlemise üle ning selle tulemusena on meil ka juhtunud erinevaid asju, mitte ainult vähem tööstuskonflikte. ja tööstuskonfliktid on väga halvad ettevõtluskliimale ning toovad kaasa teisigi proble probleeme, nii et me peame tegelikult püüdma tagada, et olukord niisugune ei ole. mina olen äh, parempoolsest valitsusest, aga praeguses praegusel hetkel see ei ole oluline, praegu on lihtsalt oluline teha järeldusi ja jõuda järeldusele, et meil on vaja kaasata sotsiaalpartnereid, väga huvitav on lugeda seda raportit ja ma tahaksin veel ükskord öelda, et kõik osapooled peavad olema kaasatud, et me saaksime parimale lahendile jõuda ning Lavali küsimusest ma täpsustan hiljem. nüüd äh, kasvav tööpuudus, jah, tõesti, tööpuudus on väga oluliselt kasvanud, on ilmselge, et see toob kaasa väga äh, suuri pingeid meie sotsiaalkindlustuse süsteemile üle kogu Euroopa ning äh, nagu öeldud, äh, tõrjutus tööturult oli suur juba enne, see kasvas täpselt samamoodi. minu jaoks on tööpuudus ainult üks osa sotsiaalsest tõrjutusest, neid võimal-, neid variante on veel teisigi, kui me vaatame, kuidas me finantskriisiga võitlesime üheksakümnendatel aastatel, siis valitsused ka-, kasutasid sotsiaalsüsteeme katmaks oma ebaõnnestumisi ja püüdmaks lii-, inimesi tagasi tööturule tuua ning see tõi veel täiendavat koormust sotsiaalkindlustussüsteemidele, nii et me peame väga tähelepanelikud ja ettevaatlikud olema. loomulikult avalik rahastamine, riigi rahastamine on oluline, kuid see on samas üsna, üsna poleemikat tekitav küsimus, sest et kui meil ei, kui meil ei ole hetkel korrektset või asjakohast rahastamist, siis me peame veel pärast seda, kui kriis läbi on, lõivu maksma sellele, et me ei suutnud õigel ajal korralikult korralikult tegutseda. see on umbes nagu Hiina tsirkuseartistid, kes peavad korraga kahtekümmend väikest bambuskeppi keerutama, umbes selliselt tunnen mina ennast vahetevahel. nii et praegusel hetkel on ikkagi kriisimajandamine kõige olulisem ja kõige raskem probleem ning sellega toimetulekuks peame me kõik oma pead kokku panema ja püüdma leida nii häid lahendusi kui võimalik, see oli ka mitteametliku ministrite kohtumise peateemaks, see kohtumine, mis toimus juuli alguses. minu arvates aktiveerimise, aktiveerimise ja hariduse ning noortele inimestele tööturule juurdepääsu lihtsustamine peaksid olema kolm asja, mida me kombineerime, et olukorda parandada. nüüd härra Hughes, tööaja direktiiv. jah, me Jönköpingis arutasime natukene ka seda, püüdsime jõuda järeldusele, kus kohas me praegu tööaja direktiiviga täpselt oleme. ma pean ausalt ütlema, et ma ei ole eriti optimistlik, eriti ei usu ma, et me lühikese aja jooksul suudame lahenduse leida. komisjoni ees seisab väga raske ülesanne leida mingisugune tee, mida mööda edasi liikuda, aga ma tõesti ei usu, et me väga hästi sellega toime tuleme. me peame olema nii konstruktiivsed ja püüdma lahendust leida, aga see on raske. nõukogus ei ole olukord ka suurt parem, mitmetes liikmesriikides on probleemid jätkuvalt olemas. me oleme kuulnud opt-out'i jooksul erinevaid muresid, mida väljendatakse aga ma tõesti kardan, et tasakaalu leidmine, leidmine saab olla, saab olema väga raske. me peame olema väga konstruktiivsed ja väga kõvasti tööd tegema ning loomulikult me parlamendiga oleme tõsises, äh, tõsises koostöös kogu aeg, et me jõu-, jõuaksime lõpuks mingisuguse lahenduseni, nii nüüd Lavalli juhtum kui ma rääkisin eelmise aasta detsembris sellest nõukogus lõunaaegsel kohtumisel, siis nõukogus mitte ükski liikmesriik ei soovinud, et töötajate lähetamise direktiiv avataks. samas ma mõistan probleemi. me saame aru, kui tõsine on see olukord ning ma arvan, et me peame väga avatult lähenema sellele küsimusele me peame lõpuks leidma õige võimaluse, kuidas sellele küsimusele läheneda. minu lähtepunkt Lavalli juhtumi puhul oleks eelkõige see, et me, Euroopa Kohtu lahend kurvastas mind väga, sellele järgnes Vikingi juhtum, Luksemburgi juhtum, nii et meil tõesti on vaja selles küsimuses väga avatud diskussioone nii parlamendi, eelkõige selle komitee, komisjoniga, et näha, kuidas me lõpuks selle olukorra lahendame, meil on vaja rohkem läbipaistvust ja paremaid lahendeid, ma olen üsna veendunud, et teie kolleeg Faber, eh, Falber, kolleeg Falberile ilmselt minu vastus liiga suurt rõõmu ei paku. nii, vaatame, mis nüüd edasi. proua Figureido Lissaboni strateegia. Lissaboni strateegia on väga huvitav ja me teeme Hispaania järgmise eestistujaga väga tõsist koostööd Hispa- äh,, Lissaboni strateegia vallas, et hispaanlased saaksid jätkata täpselt sealt, kust meie ning väga huvitav on see, et mina näiteks olen äh, Põhja-Euroopa parempoolsest valitsusest, samas minu kolleeg, kellega ma Hispaaniast selles alas koostööd teen, on Lõuna-Euroopas sotsialistide valitsusest, valitsusest, kuid me oleme väga ühel meelel. me peame vaatama, kuidas me saaksime Lissaboni strateegiat kaasata just hariduse aktiveerimise tööturule tagasitoomise jaoks, kuidas me saaksime selles strateegias paika pandud süsteeme kasutada nende eesmärkide saavutamiseks ja me töötame oma kolleegiga koos, et Euroopa hakkaks selles küsimuses taas paremini toime tulema. proua Jakonsaari, minu kolleeg Soomest, meie plaan B. mina üldiselt olen õppinud, et alati peab olema nii plaan B kui plaan C kui plaan D sellepärast et ajalugu täie, päris samamoodi ei kordu ja tulemus ei ole kunagi täpselt see, mida te loodate või ootate, asjad muutuvad ja muutuvad väga sageli, väga kiiresti. kes oleks aasta tagasi kujutanud, et niisugune olukord esile kerkib? samas aga kuus kuud tagasi räägiti finantsilisest sulamisest ja lähenevast majandusdepressioonist, kuid nüüd on olukord taas natuke muutunud, minu arvates kõige parem võimalus selleks oleks siis kõigepealt väga tähelepanelikult kuulata kolleege ja käsitleda olukorda täpselt nii, nagu ta parasjagu esile kerkib ning olla valmis muutma seda, mida on vaja muuta. siinkohal ma muidugi kõlan nagu mingi India koru, see ma küll ka nüüd olla ei taha. aga ma arvan, et olukorda tuleb käsitleda vastavalt sellele, kuidas ta esile kerkib ning me peame olema valmis pidevalt muutuvaks olukorraks. siiamaani oleme koostanud majandustaastamise plaani, püüdes mitte päästa üksikuid pankureid, kuid vaadata pidem, vaadelda pigem, pigem kuidas meie finantssüsteem oleks turvalisem, sest et nii me saame ka ettevõtlust paremini toetada, siis me peame võitlema tööpuuduse vastu. me ei saa säästa kõiki töökohti, aga me peame pigem muutma oma tööjõu paremini tööle võetavaks, parandama nende haridust, ettevalmistust, kutseoskusi ja nii edasi, aitäh! għal start. proua Šefi, suur tänu. üritan härra Tussasse küsimusele või märkusele vastata Lissaboni järgse protsessi kohta ja mõistagi tahaksin äh, ma kinnitada ka seda, mida Maria Larson, äh, meie minister, ütles eile. et äh, pä-, riiklikku pädevusse kuulub äh, sotsiaalkindlustustemaatika ning äh, meil ei ole mingisugustki kava mõistagi seda asja hakata muutma. rääkides aga Lissaboni järgsest protsessist, siis meie äh, rii-, liidu eesistujariigina pea, peame praegu arutelusid aktiivsest sotsiaalkindlustusest. me teame, et tööturupoliitika mm, on küll olnud aktiivne, kuid äh, sotsiaalkindlustussüsteemid on olnud väga passiivsed terves Euroopas. nii et äh, see on üks nendest küsimustest, äh, mis meile on väga olulised ja mida me oleme päevakorras tõstnud väga kõrgele. me peame muidugi tagama selle, et inimesed äh, elaksid, et inimeste elud oleksid kindlamad, et nad saaksid, me ei räägi siin mitte varasest äh, pensionile minekust, mitte sellele me ei panusta, äh, sellepärast et elanikkonna vananemisega on selge see, et inimesed peavad tööturule tulema varem, töötama pikemaid päevi ja lahkuma tööturult hiljem. ja pärast sellepärast ähm, sa-, peame me siis, me peame keskenduma sellele, et meil oleks tervem ähm, tööturg ja et meie sotsiaalkindlustussüsteemid oleksid äh, senisest aktiivsemad ja sellega ma lõpetaksin ja härra Hughes'i küsimusele vastaksin ka. tegemist on parlamendi ja nõukogu vahel kokku lepitud otsusega Tšehhi eesistumise ajast. meie ametlikku otsust praegu ette ei vastu, ette ei valmista, tegemist on härra Hughes ähm, väga tehnilise küsimusega, mida, mille te esitasite, nii et meie praegu tegeleme ametlikus protsessis siis sellega, et vigu tõesti ei oleks ja võtan teiega pärast siis ühendust. suur tänu, ütleb proua esinaine. nüüd kõige raskem hetk tuleb hakata kõneaega piirama, sellepärast et esimese vooru kõnelejad äh, distsipliini üles ei näidanud. Äh, ma piiran nii küsimuse esindajaid ja hakkan piirama ka äh, härra ministrit äh, ja Elizabeth Linn saab järgmisena sõna täpselt pooleteiseks minutiks. suur tänu, proua esinaine mul on väga hea meel, et te ütlesite, et tahate inimesi, kes on tööturult kõrvale jäänud, tööturule uuesti tagasi tuua. meil on ometigi ju tööhõive direktiiv selleks, et puuetega inimesed tööturule tuua ja nii edasi. kui te rääkisite ka äh, vana, vanu, vanematest inimestest tööturul, ainus viis äh, siin lahendus leida on äh, defineerida puuetega inimeste staatus Euroopa Liidu tasandil. kui see selles ja minu ettepanek oleks see, et, et äh, see, seda tehtaks direktiivis, uues direktiivis, mis puudutab puuetega inimeste juurdepääsu tööturule, vähemustega inimeste juurdepääsu tööturule, diskrimineerimist ja nii edasi. ja minu seisukoht on, eh, minu küsimus, et äh, mis te arvate, kui kao-, kui kaugele jõutakse teie eesistumise ajal selle direktiiviga, parlament on olnud sellest huvitatud, meie tahame, et see toodaks nii kiiresti kui võimalik Äh, päevakorda, mis on teie seisukoht? suur tänu! Äh, Marita Ulfskog ja siis äh, Roger Helme. suur tänu äh,, härra või proua esinaine, suur tänu, et saan osaleda sellel kohtumisel. minu meelest et ähm, väga positiivne on härra minister kannab äh, habet, äh, võiks ju arvata, et tegemist on jõuluvanaga, kes tuli kinke jagama, aga tuleb välja, et ta ei olegi vaatamata oma habemele jõuluvana, meile eriti midagi ei toonud, äh, kurvastab mind, Lavalli kohta te mitte midagi ei öelnud ja nii edasi ja nii edasi. võrdõiguslikkus on kõige olulisem, palkade võrdõiguslikkus. proua Kašefi rääkis sellest samast äh, võrdõiguslikust äh, sotsiaalkindlustussüsteemides, kuid äh, tööturult on see täiesti kadunud, kui me mõtleme siis lähetatud tööjõule kui minnakse ühest riigist tööle sellisesse riiki, kus ametiühingud ei toimi samadel alustel, ei saa oma koduriigi ametiühingud õiguseid enam kasutada, see läheb täiesti vastuollu põhimõtetega. Rootsi ametiühingute, ühingud on suure surve all meie sotsiaalkindlustussüsteemi pidevalt õõnestatakse ja meie tööpuuduse määrad on väga suured. kõneja, e, proua esinaine peatab kõneleja. esitage üks küsimus. proua Ulfskog küsib, kas tal küsimust ei lubatagi esitada Roger Helmer, suur tänu, me oleme siin igasuguseid äh, suuri lootusi ja eesmärke nüüd kuulnud, me kõik tahame täistööhõivet ja väi-, sotsiaalset tõrjutust vältida ja tööturgu, mis oleks jätkusuutlik, aga kuidas te seda teete? võtsin märkmeid härra Litorin alustab äh, arutelusid, proua Kašefi on seda juba teinud ja jätkab äh, edasisi arutelusid. meie siin räägime, korraldame seminare, ausalt öeldes äh, muljetavaldav, meil saab olema aktiivne poliitika, mis asi on siis see mitteaktiivne poliitika, mis oli ka valiku variant? ausalt öeldes viis aastat, kümme aastat tagasi oleks võinud sedasama juttu kuulnud ja ilmselt viie aasta ja kümne aasta pärast on laul täpselt seesama, kus sisu on kadu läinud, sisu ei ole räägitakse siin midagi kolmandate riikide kodanikest, no tore on, aga mitte midagi sisulist. mida kavatsetakse siis saavutada? meil on vaja paindlikumat tööturgu tegelikult, meil on vaja vähendada ettevõtjatele seatud takistusi, meil on vaja eh, tööhõive värbamist, eh, makse vähendada, see kaasaks inimesi rohkem tööturule ja ausalt öeldes tuleb tunnistada, et minu kogemus siin komisjonis ja seoses Euroopa määrustikuga äh, näitab seda, et tegemist on tõsise teesuluga tegelikult äh, progressile. mingisuguseid eesmärke me ei saavuta, mina tahan teada, kuidas tööturgudest saavad paindlikumad, kuidas me saame selle muuta atraktiivsemaks äh, ettevõtjatele, et nad inimesi värbaksid ja kahjuks tuleb tunnistada, seni ei ole mitte midagi konkreetset ma kuulnud. suur tänu ka ajast kinni, kinnipidamisest äh, ja härra kes sarkas. suur tänu proua esinaine, suur tänu ka härra ministritele, te olete väga hea kõneleja, te olete väga elegantne oma sõnades. ja tänane oleks tegelikult suurepärane võimalus tõstatada küsimus seoses Lissaboni lepinguga. kuidas tagada töötajate õigused, te tahate öelda, et te tahate Te olete öelnud, et te tahate tõesti inimesi tööturule tuua, aga samas Lavalli kaasus, ega see ei puuduta mitte ainult Lavalli juhtumit, vaid miljonid eh, inimesed sattusid tööturul tegelikult terrori alla eh, rikutakse töötajate lähetamise direktiivi, ei ole mingisugust võrdset kohtlemist ei palkade ega kohtlemise osas. meil ei ole miinimumpalka, meil on maksimumpalk Euroopas paika pandud justkui ja juriidiliselt rääkides eh, saame me praegu säilitada sümmeetria esialgsete eesmärkide ja eh, tavaõiguse lahendite osas, sellepärast et tavaõigus on toonud endale kaasa juriidilise ja majandusliku ebakindluse. see on Euroopas tõsine probleem. Eh, Rootsi sotsiaalmudel on ka eh, löögi all. me peame kõik tagama selle, et võrdsus oleks garanteeritud kõigile ja see on temaatika, millega teie peaksite tegelema ja loodetavasti hispaanlased järgmise eesistujana jätkavad seda. me oleme ilmselt kõik veendunud, et meie eesmärgid on õilsad, mitte nagu härra Helmer, kes rääkis hoopis vastupidist juttu. härra minister, suur tänu, proua Linn, tuleme selle puuetega inimeste definitsiooni juurde tagasi natukene hiljem. proua Ulfskog äh, me oleme sellest asjast, äh, olles vastastikku erakondade ähm, esimehed, rääkinud äh, ikka ja jälle. tõsine teema küll, kuid häirekella ei ole mõtet lüüa minu meelest. põhjus äh, on selleks, et kõigepealt riiklikul tasandil Rootsi endine seadusandlus võimaldas välja jätta nii-öelda välismaised kollektiivsed lepingud. praegune lahendus, lahend, kohtulahend ei ütle, et me ei või, et me ei, et me peame nad jätma kõrvale, vaid peame kaaluma seda, kas, milline on parem variant, arvestada sellega või mitte nii et see asi ei ole sugugi nii lihtne, kui esialgu võib paista me räägime sellest asjast edasi ka tulevikus, see on probleem ja see on teema, mis Euroopa tasandil äh, on ikka ja jälle üleval, nii et ma olen nõus härra Hughesiga selles mõttes, et asjaga tuleb äh, jätkata, et õige tasakaal leida ja veel kord ma rõhutan, meile valmistas suure pettumuse Euroopa Kohtu lahend. me peaksime keskenduma märksa rohkematele teemadele täna. me peaksime keskenduma ja oleksime võinud seda teha, kui sellist lahendit ei oleks äh, sellele, kuidas uusi töökohti luua ja kuidas tagada see, et äh, meil oleksid ähm, kriisist välja tulemas alternatiivsed äh, töökohad, alternatiivsed ettevõtlusvormid, kuid praegu ausalt öeldes hoiame ennast eemale sellest kõigest. tänu sellele lahendile, härra Helmer. probleem. ma olen küll teie jõuetusega nõus mõneti, et Euroopa tasandil äh, muidugi meetmeid meil tööturupoliitika osas äh, vastavalt aluslepingutele on suhteliselt vähe, sellepärast et tööturupoliitika kuulub liikmesriigi pädevusse aga samas ei saa ma nõustuda teiega selles küsimuses, et siin räägitakse ainult tühja juttu. meil on üsna mitu väga konkreetset positiivset näidet liikmesriikide kohta, poliitikate kohta, mille eesmärgiks on sotsiaalse tõrjutuse pidurdamine. Teie riigis on see nii, Rootsis on see nii, selle tänase valitsuse algusaastatel äh, tuli sada kaheksakümmend tuhat äh, heitunud äh, inimest tagasi tööturule. see on tohutu protsent meie elanikkonnast. see oli otseselt maksupoliitika mõõtmi-, muutmisest, ähm, tööpuuduse, tööpuudustoetuste muutmiste, muutmise tõttu, töö, tööl käimine on nüüd ka seda väärt, keskendusime puuetega inimestele, nende toomisele tööturule ja turvavõrk on paika jäänud. minu seisukoht on selline, et es-, senised valitsused olid kogu vastutuskoorma pannud üksikisikule ja inimestel lihtsalt ei olnud võimalik ega ka mõtet tööturule tagasi minna, nii et häid näiteid on palju. väljakutse aga seisneb selles, et me peame kogemusi jagama. me ei saa Euroopa äh, seadusandlikule raamistikule selles osas toetuda. ja härra Serkas, jah, ma olen täiesti veendunud, et äh, Lissaboni järgsel pot-, protsessil peame me keskenduma sellele, kuidas neid poliitikaid, neid algatusi toetada, et kuidas tegelikult Euroopas äh, üldiselt saaks inimesed tööturule tagasi. ja siis tulevad mängu juba hariduspoliitika aspektid, teadus- ja arendustegevus, võime keskenduda näiteks sellele, kuidas äh, liidust parimat võtta, selleks et oma konkurentsivõimet tõsta. ega see lihtne ülesanne ei ole. Äh, ma olen selle meelehärmiga täiesti nõus, äh, mida paljud on siin tundnud pärast just nimelt seda Rootsi kohtumist paljud ajakirjanikud küsisid, et no millal te siis, milles te kokku leppisite, kus see pakett on, kus see jõuluvana on? aga asi on selles, et jõuluvana ei ole me peame välja töötama väga konkreetsed meetmed selleks, et inimesed tööturule tagasi jõuaksid. Need meetmed on aga riigiti ja peavadki olema eri, erinevad ja sellepärast proua Ulfskog mm, ei saanud ma täna tulla siia suure kingikotiga, aga me peame lihtsalt selle mustri panema kokku, arvestades erinevate liikmesriikide kogemust. suur tänu! Thank you, madam chair uh,. I would not suur tänu, proua esinaine ütleb äh, proua Kašefi. ma ei räägi sellest, mida ütles härra Litorin äh, juba sisulise töö tegemise kohta, ta ütles selle kõik äh, väga hästi juba ära. proua Linni küsimus aga puuetega inimeste defineerimise kohta sellist ettepanekut nõukogu ei ole, komisjon ei ole teinud, mis tähendab seda, et ka nõukogu ei saa mingisugust seisukohta võtta eesistujal ei ole kavas mitte mingisugust algatust selles küsimuses. Sorry, it was your views on a new direct-. milline on teie seisukoht uue direktiivi osas, mis puudutab juurdepääsu teenustele ja toodetele, mille parlament võttis vastu ja minu seisukoht oli, et sinna võiks lisada puuetega inimese definitsiooni ja ma tahaksin teada, et kas te tahaksite Rootsi eesistumise ajal selle direktiivi uuesti esile võtta ja sinna võiks ju selle lisada? Yes, I, I, I'm sorry uh,, that härra minister, äh, see direktiiv ei kuulu meie pädevusse, kuid äh, üritame vastuse anda siis nii kiiresti kui võimalik selles küsimuses. rohkem äh, teile midagi lubada ei saa. aga võtame ühendust aitäh, nii me saame, äh, kui te meile selle edastate, siis me saame kõiki komisjoni liikmeid äh, äh, informeerida. kõigepealt proua Elizabeth Moora siis. proua Moran, palun. aitäh, proua esinaine. ma sooviks teada saada, milline on Rootsi kui eesistujariigi positsioon ähm, ajutiste töölepingute jätkamise kohta. sellepärast kriisiaegadel on ajutiste lepingutega töötavad äh, ajutised töötajad eriti äh, halvas olukorras ja ähm, me oleme aasta alguses äh, või eelmise aasta lõpus võtnud vastu ajutisi töötajaid puutava, puudutava direktiivi, kas te olete ette näinud ka äh, äh ka meetmeid, mis võiksid neid toetada? aitäh, proua Düran ja siis äh, Harkin. Er suur tänu kahele külalisele Rootsist selle ettekande, e-, nende ettekannete eest. paljud inimesed on juba tõstatanud selle tööpuuduse küsimuse, eriti, eriti kriisi kontekstis, nii sotsiaal- kindlustuse seisukohast lähtudes äh, kui töökohtade ta loomise seisukohast lähtudes, aga kus kohas on ühtne Euroopa initsiatiiv, kuidas me saame vähendada inimeste kannatusi, kuidas me saame võidelda vaesuse vastu, mind lihtsalt paneb imestama, et teie programmis ei ole piisavalt algatusi, ma kuulasin, mida te ütlesite, te räägite koolitusest, kutsealasest väljaõppe, õppest, äh, lähetamise direktiivist siis äh, lahendustest, mis on leitud Rootsis, aga see ei ole Rootsi küsimus, probleemid on igal pool üle Euroopa, praegusel hetkel te olete eesistuda, istuja, te olete eesistuja kogu Euroopa Liidule, te peate tegema, peate hoolitsema meie kõigi eest, nii et ma arvan, et see ei lõhu Rootsi mudelit, kui te vaatate kogu Euroopa probleeme, see pigem lõhuks Rootsi mudeli, kui te seda ei teeks praegusel hetkel on väga paljud noored ilma tööta, noori on väga palju töötute statistikas ja ma tahaksin teada, mida te teete noortele, mida te kavatsete teha noorte heaks? aitäh, proua Harkin ja siis proua Danuta Šeslovika

rahvastiku vananemise kontekstis räägime me tihtipeale tööea pikendamisest, aga noorte heaks ei tee me piisavalt, sest praegusel hetkel on noortel väga raske tööd leida, ülikooli lõpetanutel näiteks. Rootsis on tööhõivepoliitika väga heal järjel. kas ma seetõttu tohiksin küsida ministritelt praegu, kui meil on kriisiaeg, on teil mingisuguseid ideid, kuidas parandada olemasolevaid instrumente, et noorte tööhõive Euroopas oleks parem? suur tänu ja viimane kõneleja, proua Salis. suur tänu, proua esinaine. Te rääkisite väga soojalt nendes, nende inimeste poolt, kes on halvemas olukorras tööturul ja meil kõigil on nüüd võimalus tänu uuele strateegiale äh, saada koht tööturul ja tõesti, puuetega inimeste puhul on tõsi see, et nad tahaksid osaleda tööturul, kuid neil on väga raske omavahel kõike kokku panna, et kuidas omavahel ühendada palk ja äh, puudetoetused ja pensionid ja nii edasi, aga kas on tulemas Euroopa tasandil mingisuguseid uusi lahendusi, et Äh, et puuetega inimeste olukorda tööturul parandada. eriti äh, on äh, probleeme meil sotsiaalsete aspektidega, osades riikides on sotsiaalse toe osas küll edusamme tehtud, kuid teistes riikides on vajakajäämised väga suured. Thank you, Madam Chairman. Um, when it comes to Mrs. Morin's questions about temporary work... Suur tänu! proua esinaine, kui me räägime nüüd ajutisest tööst, siis jah, me kindlasti hakkame selle olukorraga tegelema, minu arust on väga oluline, et need, kes töötavad ajutiselt, et neid koheldaks täpselt samamoodi nagu kõiki teisi tööturul. me ei hakka mingisugust vahet tegema, nii et sel teemal kindlasti teeme tööd. nüüd Preili Turunen, Turuneni küsimus, mida me Euroopa tasandil teeme ma pean vastama kahest seisukohast lähtudes. ühest, ühelt poolt on meil olemas majanduse taastamise plaan ning teisalt on terve hulk tööd, mis jääb välja minu pädevusalast, ECOFIN ning terve hulk teisi ministreid, kes töötavad finantsolukorra stabiliseerimise osas ja mis, kes töötavad selles suunas, et majandusele natukene lootust anda asi on lihtsalt selles, et meil on üsna vähe võimalik teha, saamaks tagasi klientide usaldust, meie ei saa taastada klientide usaldust majanduse vastu kui. kui viiskümmend protsenti SKT-st tuleb impordist ja kaubandusest, siis me ei saa selle parandamiseks midagi teha, nii et mingisugust kerget ja kiirest lahendus, kiiret lahendust ei ole, samuti mitte kiiret ja ühest vastust, kuid majanduse taastamise plaan on üks neist, üks asi, mis me oleme kasutusele võtnud. samuti me püüame teha kõik, et stabiliseerida olukorda, praegust olukorda eh, üksikisikutele me püüame hoida inimesi tööturul niivõrd kui võimalik ja püüame seda teha paremini kui teistes riikides mujal maailmas. samuti katsume väga aktiivselt tegutseda hariduse, koolituse küsimustes, töötute ümberõppega ja Preili Turunen küsis ka, mida me spetsiaalselt noorte jaoks teeme jällegi pean ütlema, et meie äh, aluslepingutes on väga raske leida midagi konkreetselt just noorte jaoks. mida me saame teha, on see, me vaatame, mida on tehtud li liikmesriikides ja me võime nendest õppida ja siis üle-euroopaliselt niimoodi tegutseda, see võib tunduda mittepiisav, aga see on ainus, mida me saame teha ja mis puudutab noori, siis on mul nii häid uudiseid kui halbu uudiseid. Äh, proua Jatvetska, esiteks head uudised on need, et noored on tavaliselt vähem aega töötud kui vanemad inimesed, see on hea, sest see tähendab aktiveerimise, koolituse ja ümberõppe vallas on lihtsam noori kaasata ja noori lühemalt tööturust eemal, eemal hoida. nii et see on hea. ja ma arvan, et praegusel kriisi ajal on olulise tähtsusega täiendavad investeeringud just kutseharidusse, ümberõppesse ja kaasamisse. nii et kui me ei kui kriis lõpuks läbi saab, siis ma arvan, et me oleme tugevamad, me tuleme sellest kriisist välja tugevamatena ja me saame kasutada ära neid, neid eeliseid, mida me oleme juba tuleviku jaoks ette näinud. proua Essaia Teie küsisite, mida saab Euroopa Liit teha olukorra parandamiseks. sel teemal ma juba olen rääkinud, meil ei ole kiireid lahendeid, sest et meil ei ole liiga palju vahendeid, millega töötada Euroopa tasandil ning väga paljusid meist võib see ärritada, aga ma tõesti arvan, et mida me tegelikult peame tegema, kas see ah,, härra, härra Helmer Teie olite samuti pisut ärritatud meie praeguse tegevuse osas. aga mina tõesti arvan, et parim, mis me teha saame, on jagada nii häid kui halbu kogemusi. üks huvitavamaid kohtumisi Euroopa tasandil kohtumise oligi Jon Kööpingis ja seal me tegime midagi, mida me varem pole teinud, nimelt me käsitlesime ka kõige halvemaid vahendeid, kõige halvemaid poliitikaid, mida me oleme kasutanud ja minu arust see oli väga huvitav, sest me saame ka õppida teiste vigadest, nii et me teiste liikmesriikide vigu ei kordaks. ning seetõttu nii tööhõive kui sotsiaalküsimuste vallas on kõige olulisem see, et pikaajalised töötud ei läheks näiteks äh, sellistele sotsiaaltoetustele elama, et nad ei harjuks sellega ära, siis nad jääksid tööturult täiesti kõrvale, hoolimata sellest, et nad tegelikult on suutelised tööturul osalema. seda on raske teha, kuid see on võimalik, aitäh. Alors, euh, au nom de l'ensemble des membres de, de la Commission kõigi äh, komisjoni liikmete nimel sooviksin tänada teid mõlemat. Äh, ma arvan, et äh, meie tänane arutelu oli väga sisutihe ja võimaldas meil käsitleda kõiki teemasid, millega tege-, te tegelete ja kuhu te ise üritate uut hoogu lisada. ma arvan, et Te peate, teil on veel äh, vaja vastata proua Linni küsimusele, mis puudutas mittediskrimineerimist ja muidu, muus osas soovime teile palju edu eesistumise ajaks. Great, thank you very much. Thank you. Very good. Thank you very much. Wow. I hope the minister will recover. So do I. <laughs> some activate Yeah, exactly. Yes. Activation, perhaps, of Christina. Yeah. Sorry?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 Bien, chers collègues, après un petit moment de battement. armsad kolleegid, pärast seda väikest äh, pausikest äh, on aeg jätkata tööga ning äh, minna päevakorrapunkti number kümme juurde, kus me siis hakkame hääletama härra Uuri arvamuse projekti, mis puudutab siis kahe tuhande kümnenda aasta eelarvet ja ma teen teile ettepaneku, et äh, see globaliseerumisega kohanemise fondi tee-, äh, punkt, mida, mida me pidime käsitlema eile, aga mis jäi tänaseks, et seda me äh, käsitleme kohe pärast hääletamist. vaadake palun, et teil oleks olemas hääletuskaardid, et need vajadusel toimiks ja ma teen ettepaneku, et me hakkame nüüd hääletama ja mis puudutab eelarveprojekti, siis meil on terve rida hääletusi esi-, e-, e-, muudatud kolmsada, kuus tuhat kolmsada, kes on poolt? kas, kas keegi pole poolt? kes on kol-, kuue tuhande kolmesaja poolt, kes on vastu? kes on erapooletu? vastu võetud. kuus tuhat kolmsada üks, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus tuhat kolmsada nelikümmend kaheksa raportöörilt, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus tuhat kolmsada nelikümmend üheksa, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus tuhat kolmsada kuusteist äh, Steven Hugheselt võeti tagasi, nii et äh, lähme üle kuus tuhat kolmsada kolmekümne ühe poole, raportöörid, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus tuhat kolmsada neli raportöörilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus tuhat kolmsada viis raportöörilt, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus tuhat kolmsada kolmkümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus tuhat kolmsada kuus raportöörilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus tuhat kolmsada kolmkümmend kolm raportöörilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud kuus tuhat kolmsada kolmkümmend neli raportöörit, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus tuhat kolmsada kolmkümmend proua Figureidelt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus tuhat kolmsada kolmkümmend viis raportöörilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus tuhat kolmsada kolmkümmend kuus raportöörilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud kuus tuhat kolmsada kakskümmend neli erinevad autorid, mitmed autorid, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud kuus tuhat kolmsada seitse jääb ära, kuus tuhat kolmsada kaheksa raportöörilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus tuhat kolmsada kolmkümmend seitse, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus tuhat kolmsada kolmkümmend kaheksa raportööri, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nii et äh, märkuste muudatus, kes on märkuste muutmise poolt, äh, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus tuhat kolmsada kolmkümmend üheksa, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja see ja muudatus ka selles samas punktis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, samuti vastu võetud. kuus tuhat kolmsada seitseteist on tagasi võetud, kuus tuhat kolmsada kakskümmend kaheksa proua Figuereidelt, palun, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus tuhat kolmsada nelikümmend jääb ära, nii et me hääletame kuut tuhandet kolmsada kaheksateistkümmet äh, Steven Joult, ei vabandust, see on ka tagasi võetud. nii et äh, kuus tuhat kolmsada kakskümmend üheksa autoriks proua Figueiredo, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus tuhat kolmsada üheksa, kuus tuhat kolmsada kakskümmend kuus raportöörilt ja äh, härra Vitsenso Jovinelt on identsed, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud kuus tuhat kolmsada üheksateist härra Hugheselt on tagasi võetud, nii et kuus tuhat kolmsada nelikümmend üks raportöörid, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus tuhat kolmsada kakskümmend härra Steven Hughes, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus tuhat kolmsada kümme raportöörid, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus tuhat kolmsada kakskümmend üks võeti tagasi, nii et hääletame kuus tuhandet kolmsada viitkümmend, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus tuhat kolmsada kakskümmend kaks Steven Hughesilt, kes on poolt. kas te võtsite selle tagasi, härra, härra Hughes? see on tagasi võetud minu hääletusnimekirjas, seda ei ole. kuus tuhat kolmsada kaksteist raportöörid, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus tuhat kolmsada nelikümmend kaks raportöörid, kes on poolt kes on vastu, erapooletud vastu võetud, kuus tuhat kolmsada nelikümmend kolm raportöörilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. meil on nüüd äh, jälle muudatus, kes on selle poolt, äh, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus tuhat kolmsada üksteist proua Figureidolt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud nii et meile ei, ei pea seda enam hääletama kuus tuhat kolmsada nelikümmend neli raportöörilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud kuus tuhat kolmsada nelikümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. raportöör soovib siin lisada teksti, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud kuus tuhat kolmsada viisteist, kes on poolt, kuus tuhat kolmsada viisteist ja kuus tuhat kolmsada kakskümmend seitse on mm, äh, inimesed, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nii et nüüd hääletame muudatust äh, kuus tuhat kolmsada kakskümmend viis autoriteks Stephen Hughes, Kingo Kents, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd, vabandust kuus tuhat kolmsada kakskümmend viis, kes on poolt? kes on vastu? kes jääb erapooletuks? Need, see on tagasi lükatud, palun vabandust. kuus tuhat kolmsada kaks, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? tagasi lükatud. kas te soovite kontrollida äh, kolme tuhandet, kuut tuhandet kolmsada kahte? nii et kontrollime elektrooniliselt, hääletamine on alanud. kas kõigil on kaardid kaasas? tavaliselt äh, need kaardid toimivad, palun äh, pöörake oma kaart ümber. teistpidi pange kaart sisse, palun Teil peab see eh, kiip olema teie enda poole. kas kõik on hääletanud? kas mõnel äh, liikmel ei ole oma hääletuskaarti kaasas? Te unustasite oma kaardi. kas te panite oma kaardi õigetpidi hääletusmasinasse? kas äh, kõik fraktsioonid äh, kontrollisid Ähm, täisliikmete ja asendusliikmete arvu? nii et äh, härra Kassler hääletab vastu mul on kaks inimest siis, kes, kes hääletavad äh, käsitsi. kas kõik on hääletanud, nii et hääletamine on lõppenud? kolmkümmend üheksa hääletanud, kakskümmend neli poolt, seitseteist vastu, null erapooletut, nii et kolm, kuus tuhat kolmsada kaks on vastu võetud. väga hea, et me kontrollisime. nüüd äh, me jõuame muudatuse kuus tuhat kolmsada kolmteist juurde, sest et kuus tuhat kolmsada kolm võeti tagasi, kes on äh, kuue tuhande kolmesaja kolmeteistkümne poolt, kes on vastu, erapooletud vastu võetud kol-, kuus tuhat kolmsada neliteist raportöörilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud kuus tuhat kolmsada nelikümmend seitse raportöörilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud kuus tuhat kolmsada nelikümmend kuus raportöörilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. proua Schröter, palun. Which one? kuus tuhat kolmsada kaks, seal on ka märkus, mida tuleks samuti hääletada. Teil on täitsa õigus, proua aseesinaine. nii et me, kas me paneme selle kohe hääletusele? jah nii et me hääletasime kuut tuhandet kolmesadat kahte ja kontrollisime elektrooniliselt ja, ja selle muudatusega oli seotud ka üks märkus, mida me ei hääletanud, nii et me peame hääletama ka äh, muudatusettepaneku kuus tuhat kolmsada kaks märkust. ma teen ettepaneku, et me teeme seda kohe elektrooniliselt. Problem, we didn't vote for the asi selles ongi, me teksti mikrofinantside osas ei hääletanudki sellega me tegelemegi. jah, me hääletasime kõigepealt summat ja nüüd me hääletame seda märkust, nii et ma teen teile ettepaneku, et me kohe hääletakski seda ja teeksime seda elektrooniliselt, hääletamine on ol-, alanud. nii et me hääletame muudatusettepaneku kuus tuhat kolmsada kaks ähm, märkust ja komisjon oli äh, nende äh, summade muutmise poolt. kas kõik on hääletanud, kas need, kellel pole hääletuskaarti, võiksid näidata mulle, mida, mida nad sooviksid, kuidas nad sooviksid hääletada, poolt, vastu, kolm vastu ja kaks poolt. Ähm, hääletamine on lõppenud, kõik on saanud hääletada kakskümmend neli hääletasid, äh, kakskümmend äh, kuus poolt ja kümme vastu, kümme erapooletut. Ähm, aitäh, proua Schröter, et te nii tähelepanelik olite. nüüd hääletame arvamust. Äh, lõikes üks on meil üks muudatus, raportööril muudatusettepanek number kaks, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. lõikes üks muudatusettepanek kolm raportöörilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. proua Figueiredo muudatusettepanek on ko ko kooskõlas, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud tagasi lükatud. lõige kuus, muudatusettepanek viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige seitse, muudatusettepanek kuus, proua Figueiredolt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõikes üheksa on härra Tšavrnohhi äh, suuline muudatusettepanek. kas keegi on suulise muudatusettepaneku vastu? tundub, et ei ole. kas on vastu keegi? Te olete suulise muudatusettepaneku vastu, nii et me seda ei hääleta. nii et me hääletame raportööri suulist muudatusettepanekut kas äh, keegi on selle vastu? härra raportöör, palun. raportööri suuline muudatusettepanek on tagasi võetud. nii et hääletame proua Figueiredo mm, seitsmendat muudatusettepanekut, kes on poolt, kes on vastu, erapooletult vastu võetud ning pärast kümnendat äh, proua äh, Gönsi kaheksas muudatusettepanek, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksas muudatusettepanek Steven Hughesilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. Para-, lõige kaheksateist, muudatusettepanek kümme, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ning muudatusettepanek üksteist, King Against Stephen Hughes ja raportööri suuline muudatusettepanek. kas keegi on mu raportööri suulise muudatusettepaneku va vastu? tundub, et ei ole, nii et me hääletame üheteistkümnendat muudetud kujul, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ning äh, lõige üheksateist B äh, kaksteist raportöörilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ning äh, põhjenduspunkt C muudatusettepanek üks, üks proua Figureidelt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd me hääletame äh, teksti ähm, muudetud kujul ma teen ettepaneku, et hääletaks elektrooniliselt hää-, ja äh, hääletamine on alanud, kellel ei ole hääletuskaarti, palun äh, näidake mulle, kuidas te soovite hääletada. nii et ma lisan kaks poolthäält, kas kõik on saanud hääletada? hääletamine on lõppenud. nelikümmend üks äh, hääletanud kolmkümmend üheksa poolt, vastuhääli ei ole ja neli mm, erapooletut. kui kõik hääletused äh, niimoodi läheksid, siis oleks meie komisjon vägagi harmooniline ning nüüd me lähme üle meie päevakorra kuuenda punkti juurde, nagu ma enne ütlesin, ja äh, siin me tegelemegi Euroopa globaliseerumisega kohanemise fondi äh, ka, kasutusele võtmisega. meie poole on pöördutud kolme juhtumiga ja ma teen teile ettepaneku, et me käsitleks neid eraldi. kõigepealt äh, pöörduti meie poole äh, Hispaania ähm, juhtumiga, mis puudutas siis Kataloonia juhtumit äh, ja Portugalist ja see puudutas äh, Põhja- ja Keskpiirkonna ettevõtteid. eelarvekomisjon soovis äh, alates eilselt, eilsest sõna võtta nende kahe juhtumi kohta ning kiri, mis pärast lepitusmenetlust ähm, koordinaatorite ja töögrupi liikmete vahel saadeti ja see kiri, selles kirjas kiidetakse, kiidetakse heaks need, nende juhtumite puhul abi andmine, see puudutab tekstiilisektori ettevõtteid ja erilisi märkusi töögrupist ja koordinaatoritelt ei tulnud ja seetõttu ei, mm, on vaja ta-, taotlusi tagasi lükata. Ehm, muudatused puudutavad ähm, äh, halduskulude identifitseerimist, aga spetsiifilisemaid määratud märkusi ei olnud. mis puudutab kolmandat äh, juhtumit, millega meie poole pöörduti, tegemist oli äh, Saksamaa taotlusega Nokia asjas seal töögrupi liikmed, kes üleeile kokku tulid, soovisid äh, vaadata ähm, kirja projekti läbi ja tulla uuesti äh, kokku, enne kui äh, komisjoni liikmetele saab esitada kirjaprojekti. nii et ma teen teile ettepaneku, et ma tutvustaks teile neid elemente, mis viisid sellise otsuseni ja siis sisuline arutelu toimub meie koosolek, komisjoni järgmisel koosolekul, kahekümne üheksandal septembril ja siis me saame sellest kir-, seda kirja arutada ja selle siis heaks kiita või mitte, mitte. mis puudutab siis neid elemente, mis viisid kirjaprojekti uuesti läbivaatamiseni, siis oli, seal oli näiteks tegemist sellise küsimusega, et kuidas määratleti halduskulusid ja milline ja selles osas komisjoni vastus, mis meieni jõudis, ei olnud päris rahuldav ja mis puudutab ka abisaajate nimekirja, e, e siis äh, fondivahenditest siis äh, selles osas on meil ka äh, ül-, küsimusi Euroopa Sotsiaalfondist tulevate vahendite ülekandmise kohta ja globaliseerimisega kohanemise fondist tulen-, tulevate vahendite kohta. ning komisjoni vastus ajendas meid äh, esitama küsimusi äh, äh, siis äh, Saksamaa valitsusele nende vahendite kasutamise ajakava kohta. ja mm, viimane oluline küsimus puudutas võimalust kasutada globaliseerimise kohanemise fondi nendel juhtudel, kus töötajad ei saa öö, otseselt öö, siis koolitust või ümberõpet, ümberõppeabi ja komisjoni vastus, mis öö, töögrupi liikmeid rahuldas vist, oli siis selline, et kõik töötajad, kes on saanud abi globaliseerumisega kohanemise fondist, peavad saama ümberõppeabi või koolitust, ilma et see ilmtingimata tuleks fondist äh, need vahendid või need võivad tulla ka teistest äh, riiklikest fondidest. meil oli komisjoniga arvamuste vaheldus, vahetus, kus me keskendusime eelkõige kahele küsimusele. esimene oli see, et et meile tunduvad need äh, äh, küsimused, mis on äh, esitatud üsnagi formaalselt, sest äh, need äh, asjad on meile esitatud ning äh, töögrupi liikmed võiksid saada paremat teavet, kuidas riigid kasutavad globaliseerimisega kohanemise fondi ja kuidas see on seotud ka siseriiklike võimaluste kasutamisega, mis hetkel ei ole hästi välja toodud. nii et need olid siis need asjad, mis, mille pärast me olime äh, Saksamaa äh, taotluse vastu praegu. nii et hetkel me ei pea otsustama veel Nokia juhtumit, äh, mille esitas äh, Saksamaa. aga ma arvan, et see, sellistest selgitustest võib kasu olla nendele kolleegidele, kes tahavad sõna võtta. ma saan ära, aru, et härra Jovini soovib sõna. suur tänu, tegelikult äh, proua esinaine ei tahtnud ma sõna hoopis selles küsimuses. aga võib-olla, kui me läheme hääletuse juurde, tehke seda võib-olla natukene vaiksemalt, äh, rahulikumalt, äh, sellepärast et mitte kõik siin ei äh, hääleta vastavalt äh, fraktsiooni hääletusnimekirjadele, vaid tahavad teinekord ka ise oma peaga mõelda ja me täpselt ei suuda järgida, kus me täpselt oleme. see hääletusnimekiri on väga väikeste tähtedega kirjutatud, äh, numbrid on nii tillukesed, et ei jõua kiiresti järgi pidada. me peame siis vaatama seda, mida teie teete, kuulama tõlget, samas jälgima seda, mida me oleme ise üles kirjutanud ja ausalt öeldes ma jään oma käe tõstmisega kogu aeg hiljaks, nii et teeme natukene rahulikumalt, natukene aeglasemalt. ma tean, et äh, me kulutame aega väga oluliste asjade jaoks, aga äh, praegu jääb ikka liiga vähe aega nende hääletuste jaoks, hääletamine on kõige olulisem. ärgem äh, jookskem sellest lihtsalt niimoodi läbi. suur tänu! aitäh, tegemist oli siis protseduurilise märkusega nii et me alles õpime koos elama ja, ja oma rütme üksteisega kohandama, aga te näete, et lõpuks õpib igaüks ära sellise kiires tempos hääletamise ja see on lihtsalt sisulise arutelu huvides. aga ma loomulikult võtan arvesse teie arv-, märkust. proua Elisabeth Mõrojan, palun. aitäh, proua esinaine mis puudutab meie ühist tööd nende kahe asjaga, ma tahaksin esile tõsta seda, et mis puudutab eilset globaliseerumisega kohalemise fondi arutelu, ma tahaks öelda, et meil on väga hea meel, et meil on sellised juhtumid ja et eile juba eile tehtud märkused ainult toetavad meie veendumust, et et äh, seda on vaja. mis puudutab Hispaaniat ja Portugali, siis võttes arvesse vastuseid, mis komisjon meile andis ja loomulikult on vaja äh, jälgida õigusaktidest kinnipidamist, äh, siis meil loomulikult on, meil on väga hea meel et meil on võimalus rahuldada need taotlused, sest tegemist on väga oluliste ähm, arengutega tekstiilisektorites ja nendes piirkondades, kus on tõesti olnud äh, tegemist suur, äh, massiliste vallandamistega. võttes arvesse seda, kui massilised vallandamised need olid, äh, tuhat kuussada, tuhat seitsesada inimest, siis on väga hea, et globaliseerimisega kohanemise fond millest peab kasu olema mm, igal töötajal, mm, seda, selle puhul on alati vaja individuaalselt äh, lähenemist igale juhtumile ja iga töötaja puhul on vaja individuaalset lähenemist edasi äh, äh, ümberõppele. mis puudutab Nokia juhtumit, siis lisaks teie poolt esile toodule tahaksin mina rõhutada seda, et äh, meil peab olema, peavad olema paremad äh, andmed äh, regionaalsete fondide, mitte üksnes riiklike fondide, vaid regionaalsete piirkondlike fondide kohta, mida saab kasutada selle juhtumi puhul. kõigepealt äh, Euroopa Sotsiaalfondi ja globaliseerumisega kohanemise fondi kasutamine, aga teiselt poolt on vaja teavet ähm, teistest äh, fondidest, äh, mis, mida võib kasutada selle juhtumi puhul. ja meil on tõesti vaja täiendavat aega selleks aruteluks. aitäh, härra Tserkas ja siis proua Figureido, palun. suur tänu, proua esinaine, ma tahaksin tegelikult öelda enam-vähem sedasama, mida ütles eelkõneleja. suur tänu antud informatsiooni eest ja ka selle tõhusa töö ärategemise eest. Te tegutsesite väga-väga kiiresti, et äh, me saaksime konkreetseid piirkondi aidata, mis on tõsiselt kannatanud üleilmastumise tõttu. mitte kõik sektorid ei ole nii äh, halvas seisus kui tekstiilisektor, kuid olen ise pärit Katalooniast, kus äh, tuhandeid inimesi on jäänud töökohata ja nüüd on neil võib-olla väikegi lootus kuskil mujal töö leida. nii et veel kord suur tänu tehtud töö eest, see kõik on olnud väga tõhusalt korraldatud ja kõikele tuleks läheneda juhtumipõhiselt. sellepärast, et vaadates olukorda Saksamaal ja seda, mis on oluline, on see, kui kiiresti on reageeritud ja et kui palju on tähelepanu pööratud sellele, et Euroopa vahendeid tuleb kasutada. saame tegutseda kiiresti, aga samas äh, jälgides seda, et kõik on seadusepärane. üsna tihti on omavahel asjad seotud, erinevad juht-, juhtumid seotud ning tuleb äh, natukene täpsemalt asju uurida muidugi, kuid samas tuleb sotsiaalselt ikkagi tunnetada olukorra olulisust. proua Figureido ja siis äh, proua Žazlovski. tõesti, suur tänu. selle põhjal, mis vahepeal öeldi, jah, hästi, tubli. ma arvan, et eile me tegime nende Portugali ja Hispaania juhtumi küsimustes ära tubli töö, eriti võttes arvesse, et tõesti on vajadus nende töötajate toetamise järele. Portugalis on väga palju toimunud vallandamisi, olukord on tegelikult muutunud palju-palju hullemaks veel, kui see oli kahe tuhande kaheksandal aastal, kui me seda abi taotlesime ning tänu sellele abile me suud-, suudame ka selle olukorra lahendada. nüüd te nimetasite ka Nokiat ja probleemi aluseid. meil oli sel teemal öö, lühike arutelu, nii et ma arvan, et rohkem mitte midagi ei ole vaja lisada. põhimõtteliselt olen ma selle poolt. Ah, suur tänu, proua Jasovitska teda ei ole siin ja Toomas Mann, viimane kõnelejate nime. <clears throat> Ähm, aitäh. kõigepealt ma saksa saadikuna ei peaks rääkima Saksamaast, võib-olla oleks parem, kui ma räägiksin äh, Hispaaniast ja Portugalist, aga ma arvan, et me peame siiski ka mingil määral solidaarsed olema ja kui ma räägin siin nüüd Nokiast, mm, siis äh, Äh, see ei, see ei ole üldse sama, sama, need ei ole üldse samad tingimused nagu tekstiilisektoris. Nokia lihtsalt viib tootmise üle sinna, kus on odavam ja tööpuuduse äh, määr Bochumis on Ehm, nüüd umbes äh, kümme protsenti, Saksamaal tervikuna seitse protsenti umbes, äh, seda tuleb muidugi vähendada, aga ehm, see tööpuudus ja need vallandamised ei puuduta mitte üksnes äh, neid, kes nüüd praegu on vallandatud, vaid see puudutab ka tarnijaid nii et ma arvan, et äh, need selgitused olid tõesti väga täpsed äh, ja me saaksime küll väga hästi nendega edasi töötada. ma toetan Hispaania ja Portugali juhtumeid sama palju kui Saksamaa juhtumit ja ma pean äh, juhtima teie tähelepanu äh, sellele, et äh, solidaarsus peab suurenema. Äh, Opeli juhtum ei puuduta mitte üksnes Rüsselheimi, kust mina pärit olen, vaid ka paljusid muid piirkondi ja me peame ja Euroopa globaliseerimise kohanemise fond on väga heaks abinõuks meile, ma toetan seda väga aitäh, kaks kolleegi on veel sõna soovinud, proua Pastus ja Juta Steinbrück, palun. proua Pastus, palun. Muito obrigada, Sra. Presidente. Também, muito rapidamente, para me... Eh, Suur tänu, proua esinaine, ma teen väga lühidalt. tahaksin tänada töörühma väga hea töö eest, te jõudsite tõesti suurepärastele tulemustele väga kiiresti äh, eriti mis puudutab Portugali. Portugalis on olukord väga hull, tekstiilisektoris eriti on tegu väga tundliku situatsiooniga. mõnda aega me kannatasime globaliseerumise mõju, globaliseerimise tulemuste käes ja see globaliseerimisega kohanemise fond on väga olulise tähtsusega fond nende regioonide jaoks, mida üleilmastumine on tõsiselt mõjutanud näiteks äh, konkurents äh, tärkavatest majandustest tulevate toodetega näiteks Hiinast. Portugali kodanikud said tõesti kannatada niisuguse olukorra tõttu ja seetõttu on tarvis nende olukorda kuidagi kohandada, reguleerida. me esitasime taotluse ning palusime, et neid äh, kahjulikke mõjusid leevendataks nii palju kui võimalik. ma arvan, et tol hetkel, kui me taotluse esitasime, oli olukord pisut parem kui praegu, kuigi juba piisavalt hull. nii et me loodame, et tulevikus kohanemisega, globaliseerumisega kohandamise fond, mis on solidaarsusfond, mida on mitmeid kordi nimetatud, nii et ma loodan, et tulevikuski see fond suudab palju ära teha niisuguse olukorra lahendamiseks, nagu oli meil Portugal. aitäh, proua Juta Steinrück, palun ja pärast Donia Jezhenbrzenska. proua esinaine, armsad kolleegid, ma tahaksin toonitada seda, kui ähm, oluline on just nimelt Nokia ja Saksamaa juhtumi puhul, et äh, kolleegid saaksid äh, kiiret ja äh, mittebürokraatlikku abi. ma tean, et selle fondi puhul tuleb teatavatest reeglitest kinni pidada, aga töötajaid puudutab see töökoha kaotamine tõesti väga ja seetõttu peaks kiiresti tulema ähm, abi ja vaja on ka äh, edendada koolitust ja äh, ta-, äh, tööturule tagasiminekut, nii et seetõttu ma sooviks tõesti, et me toetaksime neid kiiresti. viimane kõneleja on proua Sidonia Ržinska. E, suur tänu, proua esinaine eelarvekomisjoni liikmena tahaksin öelda, et eelarvekomisjon kaalus samuti eile sedasama küsimust ning eelarvekomisjonis toetatakse seda ettepanekut, neid mõlemaid ettepanekuid. minu jaoks on siin arutelu huvitav, sellepärast et ma saan siis ka teada, mis on nende taotluste taga, mis missuguselt taustalt nad on esitatud. mul on tõesti kahju, et liikmesriikidest tuleb nii vähe taotlusi, sest et meil on kasutada viissada miljonit eurot, aga sel aastal oleme me kasutanud ära umbes viis miljonit ainult, mulle tundub, nii et võib-olla me peaksime liikmesriike rohkem innustama, et nad sellest fondist toetlust ta,, toetust taotleksid ma tõesti ei usu, et ainult kolm-neli sada inimest on töö kaotanud, ma arvan, et selle kriisi ajal on väga palju rohkem inimesi tööd kaot-, töö kaotanud ja palju-palju rohkem saaksid kasu sellest toetusest ning nii eelarve kui tööhõivekomisjon peaksid mõlemad andma oma osa, et suurendada inimeste teadlikkust selle fondi olemasolu. aitäh, kolleegid, sõnavõttude eest. Teil on õigus, kuid tuletasite meelde, et nagu ka mina ütlesin oma sõnavõtu alguses, et Hispaania ja Portugali juhtumite puhul me teavitasime eelarvekomisjoni enne, kui ta oma seisukoha eile teada andis. ma lihtsalt äh, ütlesin liikmetele, et kuidas äh, see äh, lahenes ja mm, Te saite enne juba kirja, mis, millega teavitate meie kolleegi ja mis puudutab Saksamaa juhtumit, siis sellest me räägime kahekümne üheksandal septembril uuesti. Va-, vaatame läbi kirja ja hääletame fondi kasutuselevõttu. Te teate, et eelmise ähm, ametiaja lõpus ähm, muudeti selle fondi äh, määrust äh, selleks, et äh, seda saaks kasutusele võtta ka siis, kui vallandatud on vähem inimesi, et praegu on piiriks viissada vallandatut, mis siiski on märkimisväärne hulk ja ette oli nähtud ka kaks korda pikem kasutamisajavahemik, kakskümmend neli kuud nüüd ja seitsekümmend viis protsenti rahastamisest võib tulla fondist, alguses oli viiskümmend protsenti. nii et me olime väga huvitatud sellest fond, reformist, kuna see peaks tegema fondi kasutuselevõtu lihtsamaks ja äh, sellest oleks rohkem kasu mm, inimestel äh, kõigis meie liikmesriikides nii et äh, praegu ma teen ettepaneku, et me sellest rohkem edasi ei räägiks ja me läheks edasi päevakorra järgmise, viimase punktiga, milleks äh, vabandust, härra Toomas Rand saab sõna. proua esinaine, ma üritasin esitada protseduurilist küsimust. meil on Euroopa Parlamendis väga palju arutelusid ja alati, kui meil on äh, konkreetne olukord, siis äh, öeldakse, et me ei peaks äh, siin tegelema üksikute ettevõtetega. kui me nüüd kasutame seda globaliseerumise fondi, siis see tähendab, et meil ei ole lõpuks mitte ainult kirjad ja hääletused, vaid et me pärast peaksime kasutama ka võimalust parlamendis äh, ka arutelu pidada, sest et selline solidaarsus ei saa ju tulla äh, lihtsalt nii, et me ajuti ja raha üle kanname, vaid äh, see peab jõudma ka avalikkusesse, et parlament ei väljenda solidaarsust lihtsalt üldiste avaldustega, vaid me teeksime seda väga konkreetselt. ma tahaks küsida, et kas me Euroopa Parlamendis ei peaks sellistes asjades ka arutelusid korraldama? Mm, varem seda nii ei esinaine, siin on meil probleeme, sest mis puudutab selle fondi kasutuselevõttu, siis tegemist ei ole teoro-, teoreetiliste aruteludega, vaid väga konkreetsete va vastustega äh, lühikese tähtaegade jooksul, kus äh,, kus äh, töötajad on äh, saanud kahju globaliseerumisest. nii et äh, me oleme üritanud olla võimalikult äh, Ähm, paindlikud, me üritame muidugi vastu tulla nendele, kes äh, soovivad arutelusid pidada, aga see arutelu, mida teie sooviksite, siis meil on võimalus äh, seda pidada siis, äh, kui me arutame globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi iga, kasutamise iga-aastast raportit, mis, mille kahe tuhande kaheksandal aastal esitas komisjon juunikuus ja ma tean, et äh, eelarvekomisjon soovib koostada selle kohta raportit ja me soovime, et meid kaasataks sellesse tugevdatud koostöö raames, nii et siis on võimalik pidada seda sisulist arutelu, mida te soovite. nii et ma nüüd praegu äh, ei hakkaks seda arutelu äh, uuesti avama, sest meie päevakorras on veel üks huvitav teema, aga ma saan aru, et proua Morin sooviks veel sõna võtta. kas on veel kolleege, kes sooviks sõna? proua Moran, proua Dulin ja siis me lõpetame selle punkti käsitlemise. proua Moran, palun. aitäh, ma teen väga kiiresti. pärast Thomas Manni äh, märkust me saame aru, et äh, selleks, et me tõesti saame reageerida asjadele, on meil vaja olla tähelepanelikud äh, nende taotluste edasise arengu suhtes ja selles suhtes, et sellest, äh, kuidas me kasutame seda äh, fondi. me muutsime fondi kasutamise reegleid aasta alguses, kas äh, me peame jälgima, et kas need muudatused olid piisavalt asjakohased või ähm, arvestades arenguid koha peal, nii et meil on tõesti vaja arutelu ja meil on vaja seda teemat käsitleda. proua Karai, palun. aitäh meil on vaja aidata töötajaid võimalikult kiiresti, aga ma tahaks teada, et millised milline mänguruum on Nokia puhul? see on võib-olla naiivne küsimus, palun vabandust, aga, aga mul on lihtsalt see küsimus, et kas on olemas mingeid äh, sanktsioone, kui tegemist on sellise ettevõtete väljaviimisega Euroopast, mis on siiski ebaõiglane sellises kriisis? esinaine töörühm tegeles selle teemaga. ja just nimelt äh, see, need raskused mis puudutavad äh, fondi kasutuselevõttu, sest äh, tegemist on fondiga, mis, millest äh, peaks kasu olema töötajatel ja mitte ettevõttel ja see, räägiti ka kontekstist, milles Nokia neid vallandamisi tegi ähm, ja võeti arvesse poliitilist arutelu, mis, mida, mis toimub, aga töögrupi liikmed arvasid, et sellel ei ole mõju võimalusele aidata tõesti töötajaid endid. ma arvan, et see märkus, mis te tegite, on väga tüüpiline nende märkuste kohta, mis meil võiksid olla selles iga-aastases raportis, mis puudutaksid just nimelt neid tingimusi, kus kasumit tootvad ettevõtted vallandavad töötajaid või viivad tootmise üldse välja Euroopast. ja see äh, töö, mida meie peame ära tegema, et otsustama, et äh, kas seda fondi saab kasutada, et meie muidugi ei saa, ei taha äh, karistada töötajaid ettevõtte käitumise pärast. ma teen ettepaneku, et me rohkem täna seda teemat ei arutaks ja meil on võimalus sisulist debatti arutada siis, kui sisulist debatti pidada siis, kui meil toimub äh, see aastane, iga-aastane arutelu selle fondi äh, puhul. nüüd me jõuame viimase päevakorrapunktini ja meie jaoks on huvitav see, et meil oleks avatum arutelu äh, selles osas, mis on uute õigusaktide puhul meie poliitilised eesmärgid, meie meelest on see väga oluline, et me kollektiivselt mõtleksime nendele teemadele. see on väga huvitav ka äh, sellepärast, et see annab meile võimaluse natuke ette näha, et äh, kuidas see meie komisjon, ähm, kuidas, äh, millised võimalused on meil siis, kui astub ametisse uus Euroopa Komisjon? meil peab olema tõesti võimalikult avatud arutelu mõeldes äh, eriti sellele et, et kuuskümmend protsenti komisjoni liikmetest on uued liikmed, alustades minu endaga, ja me peame meeles pidama kahte asja. ühelt poolt äh, neid äh, teemasid, mis me saame oma eelkäijatelt ja teisalt me peame natuke mõtlema sellele, et millised peaksid siis olema meie mm, meie poliitilised suundumused meie uue ko koosseisuga. ning esimeses punktis, mis puudutab siis teemasid, mis äh, me oleme pärinud eelmiselt koosseisult, ma arvan, et äh, igaüks juba saab aimu sellisest, äh, et millised need teemad on. ja me teame, et on mõningaid teemasid, mis on blokeeritud, näiteks Mm, täiendav pension, täiendava pensioni saamise õigus, selle kohta Euroopa Parlament võttis Oman Rauteni äh, raporti vastu kahe tuhande seitsmenda aasta juunis, aga äh, nõukogus äh, blokeeriti see äh, teema ja komisjon sooviks uuesti algatada arutelu ja mm, esitada uue rohelise raamatu äh, nii et mm, selle teemaga me hakkame ilmselt uuesti tegelema ning teine teema selles kontekstis oleks äh, üldhuvi sotsiaalteenused, sest Euroopa Parlament äh, palus seadusandlikku ettepanekut, äh, kus pandaks paika nende teenuste reguleerimisala, mis on võetud välja teenuste direktiivist. komisjon ütles, et äh, ta sellise algatuse oma tööprogrammi raames eh, esitab, aga ta tegelikult esitas ainult ühe teatise ning see on ka üks neist teemadest, millega me peame uuesti tegelema hakkama. ning kolmas teema oleks eh, tööaja direktiiv, mm, mm, kuna lepitusmenetlus eh, nurjus ja meie raportöör eelmisest ähm, ametiajast kindlasti räägib meile sellest rohkem, aga me palusime, et meid teavitataks rikkumist menetlustest äh, nende liikmesriikide puhul, kes ei kohalda seda direktiivi äh, õigesti. ja paralleelselt võiks äh, paluda ka raportit direktiivi korra- äh,, rakendamise kohta, mille komisjon oleks pidanud vastu võtma selle aasta alguses, aga mis äh, on blokeeritud mis puudutab äh, praegu aktuaalseid ja käimasolevaid asju, siis äh, me oleme tegelenud äh, kahe tuhande kümnenda aastaga kui Euroopa vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise aastaga. ja me võiksime paluda komisjonilt poliitilisi hinnanguid ja konkreetseid ettepanekuid tulevase mm, komisjoni tööprogrammi osas ning ka seadusandlikku programmi. ning teine aktuaalne äh, teema, millest me rääkisime pikalt äh, eile ja mis puudutab siis proua Baueri raportit, äh, mis ähm, puudutab siis autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud, hõivatud inimeste tööaja korraldust, sellest ma rohkem ei räägi, siis äh, veel üks äh, teema, mis praegu on, on mikrokrediidi äh, teema ja ettepanekuga tegeldakse meie järgmisel kohtumisel. vahepeal on saadikud esitanud muudatusettepanekuid uue eelarverea lo loomiseks, mida me hääletasime ka härra ÜRi raportiga seoses. mis puudutab uusi teemasid, siis äh, nende hulgas on kõigepealt näiteks ka Lissaboni strateegia läbivaatamine, mis ei puuduta mitte üksnes meie komisjoni, aga mis äh, mõjutab ka meie tööd ja äh, hooajalist tööd, hooajalise töö direktiiv, mis puudutab kolmandate riikide inimesi sest äh, selles valdkonnas valmistatakse ette uut direktiivi. ma siis lisaks äh, ka äh, töötajate lähedamise direktiivi küsimuse ja tuginedes selle töögrupi eelnevale tööle, siis me näeme, et see on äärmiselt aktuaalne teema ja ma ei taha siin nüüd liiga pikalt rääkida sissejuhatuseks, ma siis ei räägi kõigist neist ettepanekutest, mis tehti eile, muuhulgas sellest uurimusest, mis, ähm, mida meile eile tutvustati. ma lihtsalt tahaks ähm, selle teise teemade ringi kontekstis äh, tuua esile kaks, kahte asja. lisaks tööle, mis, mida see, meie komisjon teeb, on veel kaks mõõdet, mida me peaksime oma ühisesse töösse paremini lõimima. nimelt po-, policy, miks, et võetakse paremini arvesse sooküsimusi, et ei ja sellega me tegeleme kindlasti Lissaboni strateegia läbivaatamise käigus, aga mitte ainult selle teema käigus. ja kui me vaatame siin ka tööpuuduse tahe, taset Euroopa Liidus, mis on äärmiselt äh, problemaatiline, siis äh, ei võeta alati arvesse ka ähm, ohustatud töötajate muresid. ning viimane teema, mis tundub mulle väga oluline meie äh, komisjoni jaoks uuel ametiajal, on teema, mis, äh, millest äh, Richard Howitti raportis ähm, eelmisel ametiajal ka räägiti ja mis puudutab ettevõtete juhtimist sest ähm, arvestades praegust kriisi, olen ma veendunud, et äh, kui me tahame saavutada seda, et kõik ei läheks nii, nagu varem on äh, läinud, äh, siis tuleks pöörata tähelepanu juhtide tasu, tasustamisele ja töötajate kaasamisele ettevõtete juhtimisse ja kontrollile, mida haldusnõukogud pane-, mm, mida, mis haldusnõukogul on ettevõtete strateegia osas. nii et ma arvan, et on väga oluline, et meie komisjon tegeleks nende küsimustega. Mhm. kui meil on mm, selliseid teemasid parlamendis. ma arvan, et ma rääkisin üsna pikalt, ma teen ettepaneku, et nüüd saaksid sõna erinevate fraktsioonide esindajad selleks, et avada seda äh, strateegilist arutelu ja siis meil võiks jätkuda vaba arutelu, kus igaüks võiks äh, sõna võtta. kõigepealt ma annan sõna härra Tšaba Üürile ja siis äh, Aleks-, Aleksandr Serkasele. aitäh, proua esinaine. ma olen väga rahul, et te ütlesite, et äh, meil tuleb äh, tõsine, tõeline arutelu, sest vahel on meil probleeme oma arutelude ja menetlustega. meil peaks olema raamistik meie arutelude jaoks ja meil peaks võib-olla olema rohkem kirjalikke dokumente, sest et kui meil ei ole dokumente, mida arutada, siis me võime ju üht koma teist öelda, aga meil ei ole mingit äh, konkreetset raamistikku selle jaoks, nii et parem oleks, kui meil oleks rahu, selline kirjalik dokument äh, ja siis selle dokumendi alusel siis võiks meie arutelu kujuneda veidi strateegilisemaks. ma arvan samuti, et tegemist on väga olulise aruteluga, aga ma arvan, et me peaksime tõesti koostama mingi mitteametliku dokumendi ja meil peaks olema rohkem võimalusi arutada oma strateegiat ja pärast seda arutelu oleme võib-olla võimelised tõesti koostama kirjaliku strateegiadokumendi. kui me räägime prioriteetidest, siis ma arvan, et tuleks rääkida kõiki puuetega inimestega, kõigi inimestega, kes on haavatavad, kes, keda, kes on töötud. ma arvan, et kõik peaksid mõtlema prioriteetidele ja sellele, et millised on haavatavad elanikkonnarühmad ja kui me oleme võimelised äh, strateegiat koostama, siis me peaksime tagasi tulema selle teema juurde. härra Sterkas, palun. Muchas gracias, señora presidenta. También con brevedad, porque. Eh, suur tänu, <clears throat> proua esinaine, teen lühidalt mm äh, sest täpselt see, mida ütles eelkõneleja, dokument oleks väga oluline. ma, ja siis see tuleks jagada kõikidele liikmetele, meil on olemas juba komisjoni sekretäriaadilt saadud vajalikud dokumendid ja see on üsna hea taustainformatsioon, aga kui me hakkame rääkima võtmeteemade tulevastest strateegiatest, siis oleks meil vaja rohkem infot ning poliitilise tausta, poliitilist taustadokumenti, mis oleks natukene rohkem kui lihtsalt tehnoloogia, kuidas läheneda ühele või teisele küsimusele. ma arvan, et siiamaani on arutelu olnud hea ja põhjendatud, eriti kui me vaatame, missugune on meid ümbritsev keskkond praegu selle ametiaja uue parlamendiametiaja alguses, mitte ainult majandus, aga viimased, viimased valimised näitasid, et see keel, mida meie räägime eh, siin oma parlamendi tööruumides, ei pruugi iga kord kattuda selle keelega, mida räägivad inimesed, meie valijad. ning me peaksime eelkõige just nimelt suhtlema inimestega, kes on pisut vähem soodsatel positsioonidel, töötud ja nii edasi. ning kui me räägime jällegi Euroopa kodanikuks, eba, Euroopa kodakondsusest, siis meil oleks tarvis just sellist sotsiaalset strateegiat, mis võimaldaks ühist probleemide lahendust ühist tegutsemist ning kui me seda teeme, siis see oleks samm edasi uue Euroopa sotsiaalse agenda loomisel. lubage mul nimetada kahte aspekti, mis on väga olulised. esiteks majanduskriis, see mõjutab meid ja minu arust on väga elulise tähtsusega, et me oma kodanikele annaksime selge sõnumi, et me soovime äh, e-, majanduskriisi sotsiaalsete tagajärgedega võidelda üle-euroopaliselt, mis, need on siis need valdkonnad, mis puudutavad töökaotust, ümberõpet ja nii edasi. ja nii edasi. Euroopa ei ole mitte koht, kus arutatakse ainult asju, vaid Euroopa peab olema koht, mis suudab inimesi ka reaalselt sotsiaalses kriisis aidata. muidugi, rääkides töökohtade kaotamisest, tuleb vaadata üldist majanduskliimat, aga ei tohi unustada, et töökoha kaotus on inimlik tragöödia, see mõjutab nii töökaotajat kui nende peresid. siis tuleb vaadata, mida teha oma tööriistakastis. meil on üsna vähe õiguslikke instrumente ja finantsvahendeid olukorra parandamist parandamiseks, kui me vaatame uut Lissaboni strateegiat ja Lissaboni järgseid instrumente ja tööriistu, siis just see ongi aeg, milleks me peame oma tööriistakasti täiendama uute instrumentidega. ja mis puudutab meie seisukohta äh, nii vähem soodsatel positsioonil olevate töötajate osas, nii puuetega kui haigete, siis me lihtsalt soovime kinnitada, et me tahame aidata ja me tõesti ka aitame. meil on tarvis uusi konkreetseid algatusi. me rääkisime tööajadirektiivist, tööajadirektiivist on saanud nagu mingisugune sümbol, mis peaks nõukogu komisjoni ja parlamendi kokku tooma. nii et meil on tarvis säilitada teatavat dünaamikat, et me näitaksime kogu aeg inimestele, et me tööme, töötame nende nimel, et me ei tegele mitte ainult majanduslike plaanidega, vaid me tegeleme ka sotsiaalsete küsimustega. kui meil õnnestub tööaja direktiiv lahendada, aidates nii ettevõtteid kui samal ajal aidates ka töötajaid, siis vot just see on niisugune paindlikkus, milles suunas me peaksime püüdlema. komisjon on rääkinud üheksakuusest dialoogist sotsiaalpartneritega. ma tõesti tahaksin, et selle käigus mingisugune lahendus leitaks. ma loodan, et sotsiaalpartnerid suudavad juba omavahel kokkuleppele jõuda. suur tänu! ma annan nüüd sõna proua Elizabeth Linnile ja siis proua Jean Lambertile uh,. Yes, thank you! suur tänu! üsna palju huvitavat on juba öeldud, kuid uh, mulle meeldiks, et meie komisjonina no praegusel ametiajal keskendume, keskenduksime rohkem rakendamisele. me oleme viimase kümne aasta jooksul, kus mina olen saadik olnud, väga palju seadusandlust vastu võtnud, kuid meil ei ole mitte mingisugust rolli kontrollimaks, kas liikmesriikides ka korralikult rakendatakse. meie roll peaks olema suurem järelevalve osas kas me peaksime ikka ja jälle nõudma dokumente ja nii edasi arvestades seda, millist seadusandlust on vastu võetud, peame analüüsima, miks osades liikmesriikides on see jäänud korralikult rakendamata ja mida meie saaksime komisjonina teha, et aidata rakendamisele kaasa. ja on teisi parlamendikomisjone, kes sellega tegelevad. lihtsalt tundub olevat hullumeelne, et me pidevalt ainult äh, võtame vastu uut, äh, samas kui vana seadusandlus on äh, rakendamata tuleb mõelda sellele, et peaks võib-olla siis vana seaduse hoopis tagasi kutsuma ja uue käivitama, kui see on vajalik, nii et ma tahaksin rääkida tõesti kõikide põhiliste seadusandluste, sealhulgas muidugi väikeettevõtluse akti äh, rakendamisele. et kuidas see kõik mõjutab tervet seadusandlikku protsessi. teised valdkonnad, millele me minu meelest peaksime samuti keskenduma on seotud näiteks äh, Steven Hughesi ja, ja minu äh, töötegevusele seoses nakkushaigustega. Äh, üsna paljudele ei meeldinud see, et me kogu selle seadusliku protsessi tahtsime läbida, kuid lõpuks nii et me saavutasime siiski läbimurde ja võib-olla peaksime pidevalt hoidma sihikul äh, Äh, komisjoni äh, ja tagame siis selle, et nad ka midagi teevad ja Steven on minuga nõus. ja veel äh, Rootsi eesistumise aja diskrimineerimise vastane poliitika tuleb hoida surve nõukogul praegu, et nad arvestaksid Euroopa Parlamendi hääletuse tulemustega siin komisjonis ja õiguskomisjonis seda siis lahendatud koostöö alusel me peaksime võib-olla Kodanikuvabaduste komisjoniga tegema siin koostööd, et äh, üritada kuidagi nõukogu sundima oma kohustusi kandma. kuid äh, tuleb tagada see, et kõik äh, saadikud uues komisjonis ja uusi saadikuid on siin palju, teaksid, milline on meie järgmise mandaadi ajaline programm. suur tänu, roheliste nimel saab sõna proua Jean Lambert ja siis avame arutelu teistele saadikutele ja kõigepealt saab sõna Edith Bauer pärast äh, proua Lambertit. suur tänu, proua esinaine, me oleme teiega täiesti nõus selles osas, et meie komisjon peab olema mitmes äh, selles suures arutelus äh, väga hästi esile kaasatud Te viitasite juba ühele nendest olulistest aspektidest, nimelt Lissaboni strateegia ja uus strateegia, me peame tõesti vaatama hakkama, kuidas hakkab äh, seostuma Kopenhaagenis tulevate kliimaaruteludega ja madala süsinikusisaldusega majanduse jalule seadmise osas ja sellele, et palju töökohti läheb kaduma. ma tean, et ettevõtluse peadirektoraadis ja mujalgi tehakse väga palju tööd näiteks nii-öelda ökotöökohtade ja ökotööhõive osas ja mulle tundub, et meie ei ole oma teos selle, töös sellega eriti seotud. see on väga oluline dimensioon, aga meie jaoks me ei räägi siin mitte ainult sellest, et inimestel oleks töökoht, vaid ka, et millisel, millist tööd nad peaksid vastu võtma ja millised on töötingimused. ma ütlesin, arvan, et eilne uuring tuleks samuti võtta analüüsi alla ja vaadata, mis edasi peaks tegema, sest äh, üsna mitu küsimust tõstatab see seoses tööturu osapooltega me räägime siin ju kokkuleppe, sellest, et äh, tööturu osapoolte vahelised äh, kokkulepped omavad seaduse kaalu ja mida me siis ikkagi ütleme lõppkokkuvõttes, me ju näeme seda, et ähm, ettevõtlus on vähenenud äh,, eriti äh, üksikettevõtjate hulk on äh, vähenenud ja flexicurity temaatika, millesse me oleme samuti siin süüvinud komisjonis, nii et ühesõnaga, me peame vaatama seda, kuidas kõiki neid erinevaid elemente liita Lissaboni ülevaate protsessiga ja rakendamise poolelt. mind vägagi huvitab see, mida see tähendab tööhõive suuniste jaoks ja nende jaoks, kes on kohanenud selleks, et äh, taastumi, taastamisprogrammiga teha, räägite siin noorte tööhõivest, puuetega inimeste tööhõivest, vanurite tööhõivest, kuidas äh, rahvuslikud või riiklikud, vabandust, tegevuskavad sellega kokku lähevad? sellepärast, et äh, sellest me oleme siin ka juba varem rääkinud. olen nõus ka selles osas, mida siin öeldi rakendamise kohta, kuigi meie äh, lähenemine võib olla see natuke teistsugune, kuid see on otseselt seotud sellega, mida te ütlesite töötajate lähetamise temaatika osas. isegi transpordisektoris töötavate puhul oli ju eile kuulda, et ainult kaks protsenti äh, tööle võetud autojuhtidest peavad läbima kontrollid. miks? kas probleem on seadusandluses või äh, liikmesriigi rakenduses? on asi selles ehk, et liikmesriigid ei taha mitte midagi teha, seda me kuulsime sedasama juttu ka deklareerimata töö osas ja nii edasi. nii et äh, me peame vaatama, kuidas kõiki neid aspekte äh, integreerida Lissaboni ülevaatamisprotsessi. ja ma eeldan muidugi, et äh, meie fraktsioon on huvitatud ka vaesusest ja sotsiaalsest tõrjutusest ja sellega seonduvast aitäh, nüüd meie arutelu teine osa, proua Edith Bauer ja siis proua Moran. aitäh, proua eesistuja. mul. Eh, ma arvan, et meil on kõigil probleeme ja meil on kõigil eh, vaja kiireid lahendusi neile probleemidele. ma arvan aga, et eh, tuleb äh, mõelda veidi pikemaajalises perspektiivis ja vaadata tööturu probleeme ka pikaajalisemas plaanis. ja meie komisjonis on mitmeidki asju, millest me peame rääkima, eelkõige tuleb rääkima, rääkida Euroopas valitsevast demograafilisest trendist ja demograafilistest probleemidest. mul on küsimus proua esinaisele, et kas te arvate, et meie komisjon peaks veidi rohkem tegelema demograafiliste küsimustega ja et võib-olla me peaksime koostama konkreetseid dokumente, mis puudutavad siis äh, rahvastiku vananemist näiteks kas te arvate, et äh, me võiksime, et me peaksime tegelema rahvastiku vananemisega ja kas meil on midagi konkreetset selles osas ette nähtud? Mm, lõpus ma vastan sellele. Äh, proua Elizabeth Morin, palun. aitäh, proua esinaine. ma sooviks äh, rääkida kolmest asjast, eh, millest on rääkinud ka ülejäänud ähm, kolleegid Šabõõr ja härra Tserkas, aga teises kontekstis veidi. Ähm, ma sooviks rääkida Lissaboni strateegiast äh, ja majanduskriisist. meil on kolm teemat minu meelest, millega, millest me ei saa kuidagi ähm, mööda. esiteks äh, sotsiaalse dialoogi moderniseerimine. E, kriisiaegadel peaks meil olema äh, tõesti äh, Mm, äh, õigusloomeline töö, mis äh, seostuks sotsiaalse dialoogi äh, kaasajastamisega, sest tihti tulenevad seaduselünkadest just nimelt üsnagi katastroofilised olukorrad. ning eriti just sellises kriisi ajal, sellisel, sellisel kriisi ajal me peaksime tegelema suurte ettevõtete ja ettevõtete kontsernide, ettevõtete gruppide äh, Ähm, tegevusega, mis puudutavad äh, allhankijate äh, sulgemist. et ettevõtjad, äh, kes äh, Ähm, annavad kaheksakümmend kuni kaheksakümmend viis protsenti tellimustest, siis lõppkokkuvõttes nemad ei vastuta, kui äh, allhankija inimesi vallandab ja meil on olnud juhtumeid, selliseid juhtumeid Prantsusmaal ja ma arvan, et me tõesti peaksime tegelema suurettevõtete vastutusega ning kolmas asi, mis puudutab ka kriisiaega, minu meelest äh, peaks ka meie komisjon tegelema sellega, et me parandaksime kõiki neid vahendeid, mis on töötajate kasutuses, selleks et nad suudaksid paremini kohaneda uute töökohtadega. ma mõtlen siin just eriti äh, kogemuste äh, ja äh, valideerimist. meil on väga huvitavaid lahendusi, mida aga ei ole arendatud, et ja lõpptulemusena on meil süsteem, mis on küll hästi välja mõeldud, aga mis ei suuda reageerida väljakutsetele ja see, sealt tulenevad ka meie väljaõppesüsteemi probleemid. ma arvan, et me võiksime suu-, palju edasi jõuda, kui me just nimelt selle teema osas proaktiivsem oleme. proua Essaia, palun. kiitoksia, arvamuse puhejuhataja suur tänu, proua esinaine, nii nagu ka äh, varem rääkinud on öelnud, et äh, majanduskriis äh, paneb oma pitseri ka järgnevateks aastateks, aastateks, kui üldine tööolukord äh, halveneb, siis kõige raskem, raskemaks kujuneb olukord nendele, kes on juba niigi halvas olukorras tööturul. Need on immigrandid, pikaajalised töötud, puuetega inimesed, eakamad inimesed ja me peame keskenduma nendele mehhanismidele, mis aitaksid parandada nende olukorda tööturul. teisalt jälle noorte seas on tööpuuduse eiramine samuti väga ohtlik, sellepärast et see viib igasugusele sotsiaalsele tõrjutusele pikemas perspektiivis ja terve noorsugu tegelikult elab kogu selle riskiga, et, et nende elud lihtsalt rikutakse ära, nad ei saa kasutada ära oma võimalusi, oma potentsiaali ja väga oluline on see, et et tegelikult nende noorte inimeste koolitamiseks on ju ühiskonna ressursse üsna palju kulutatud. aga nüüd äh, VKE-de rahastamise kohta tuleb tagada neile finantsid, eile oli majanduskomisjonis äh, USA kongressi majanduskomisjoniga meil ühiskuulamine, finantsturgude olukord äh, on siin väga oluline, eriti kui me räägime VKE-de rahastamisest, finantseerimist sest eh, ja nende muidugi eh, osalus tööturul on oluline, nende osakaal on väga suur ja Euroopas eh, peaksime me vältima mm, nii-öelda kahe tööturu kujunemist, ametliku ja mitteametliku tööturu väljakujunemist, mitteametlikul turul ju mitte ainult ei rikuta inimeste õigusi, vaid moondat-, muundatakse ka konkurentsi, nii et äh, sellele tuleb piir panna. suur tänu, härra Steven Hughes ja siis äh, proua Kinga. suur tänu, proua esinaine. mul on väga hea meel, et me sellest täna siin kõik räägime, sest et me peame oma mõtteviisi kuidagi selgitama arvestades, et tulemas on uus volinik äh, tööhõive ja sotsiaalasjade osas. ja meie kirjalik dokumentatsioon peaks kajastama ka seda, milliseid küsimusi me sellele uuele volikule kandidaadina esitama, me peame sellele mõtlema. see on ainus võimalus, kuidas asju mõjutada ja garantiisid saada järgmise mandaadi jaoks äh, komisjonilt üsna mitu asja olen kirja pannud, vabandan, äh, kui peaksin juhtuma kordama. üks väga kiireloomuline küsimus, äh, arvestades tänast majanduskriisi, on äh, see, et tuleb kuulata, mida ütlevad sotsialistidest eelarveinimesed meile. nimelt liikmesriigid ei võta sotsiaalfondist raha, nad ei võta äh, Äh, sealt vahendeid, mis tähendab seda, et umbes kolmkümmend, nelikümmend protsenti Sotsiaalfondi vahenditest jääb kohapeal kasutamata, vaatamata sellele, et seadusandlust on lihtsustatud. ma ei tea, milles see asi on, kas need pudelikaelad on regionaalsel või kohalikul tasandil, liikmesriigi tasandil, komisjoni tasandil, kas äh, auditeerimiseeskirjad on liiga ranged, me peame hakkama mõtlema, kuidas seda fondi veelgi lihtsustada, et see ka tegelikult hakkaks kedagi aitama koha peal nagu te ütlesite, proua esinaine, äh, üldhuviteenuste raamistik, äh, see on väga oluline, see komisjon on öelnud, et selle kokkupanemine on väga raske. meie aga tegime sellega, sotsialistide fraktsioonis äh, panime sellise raamistiku kokku, ekspertide abiga andsime juba kaks aastat tagasi sellega komisjonile üle, kuid mitte midagi ei ole tulemuseks. see on täiesti sümbol selle kohta, mis läheb meil valesti ja kogu meie sotsiaalne seadusandlus on mõranemas, kui me ei ole ettevaatlikud. see on äärmiselt sümboolse tähtsusega, samuti nii, et sellega tuleb tegeleda. Äh, ebatavaline töö, mittepüsivad töökohad, see flexicurity, paindlik turvalisus, millest me oleme rääkinud, me peame arvestama sellega, et meil on väga palju selliseid inimesi, kelle äh, osalus tööturul ei ole sugugi kindlustatud Äh, see puudutab nii lepingutüüpe ja nii edasi. me näeme siin kogu aeg uusi töövorme tulemas, äh, juba Ühendkuningriikideski täiesti uued lepinguliigid, nii et nendest ei tohi mööda vaadata, nendega tuleb tegeleda. ja noorte olukord on täna äh, eriti halb, noored, kes lahkuvad ülikoolist, peavad umbes viis aastat töötama kogu aeg praktikantidena kolmes-neljas ettevõttes, enne kui nad korraliku töökoha saavad, nii et võib-olla peaks vaatama ettevõtluse Eh, osas eh, ettevõtluseeskirju, et eh, olukorda parandada. mitu korda on viidatud töötajate lähetamisdirektiivile, kuid Lavar, Viking ja Luksemburg on toonud esile suurema küsimuse, meil on majandusvabaduste ja, ja töötajate põhiõiguste vahel tõsine lõhe aluslepingutes. ainult töötajate lähetamist ei äh, puuduta see. me võime seda kasutada küll üldnimetajana, kuid need probleemid lähevad kaugemale ja see raskuste valdkond tuleb käsitlusele võtta. komisjon on ära unustanud selle, et äh, nendel on kaks sotsiaalset paketti äh,, lubasid paketti piiriülese äh, Äh, sotsiaalse kauple-, äh, piiriülese kaubanduse puhul kuus on jäänud, äh, sellega tuleb tegeleda selle kriisi ajal rohkem, me peame komisjoniga rohkem ka uurima seda, et milliseid mudeleid võiks kasutada töökohtade säilitamiseks, väga oluline on see, et, et inimesed ei satuks pikaajalisteks töötuteks. ootused kogu kollektiivsete läbirääkimiste osa tuleb äh, üle vaadata. Äh, kollektiivsed äh, laadi laskmised ja nii edasi, need on kolmkümmend aastat, need direktiivid olnud paigas tollal olid absoluutselt definitsioonid teised, on direktiive, mis ju absoluutselt informatsiooni konsultatsiooni isegi ei defineeri, mis tähendab õiguslikku segadust nii töötajatele kui ka juristidele ja ettevõtte vastutus, selles osas olen täiesti nõus. Äh, Liis Lenn, äh, sinu küsimuses äh, tulemas on komisjoniga mul kohtumine, et millal konsultatsiooniprotsessis tööturu osapooltega kujuneb ka välja seadusandlus, nii et sellega piirdun, proua esineja. aitäh, proua Kinga Dünts ja siis Toomas Mann, palun. aitäh, proua esinaine me oleme rääkinud paljudest asjadest ja mina sooviks ka üht-teist lisada meie prioriteedide nimekirja. me oleme korduvalt rääkinud kriisist, mis meid äh, ikka puudutab, mis jätkub ja krii-, majanduskriis äh, muutub lõpuks sotsiaalkriisiks, nii et äh, tuleb väga palju tähelepanu pöörata haavatavatele elanikkonnarühmadele, keda kriis puudutab, kellel ei ole sääste, et kriisiaeg üle elada. härra Jüri rääkis meile inim-, puuetega inimestest. mina räägiks teile romidest. meil on eh, romisid, proua eh, Kovatš eh, kirjutas ka romide kohta raporti. meil on kõigil väga keerulises, keeruline olukord ja paljudes liikmesriikides on just nimelt romid kõige äh, haavatavam grupp, keda kõige rohkem diskrimineeritakse, keda kriis kõige hal-, äh, rängemalt ta-, tabab. me peame jätkama tööd selleks, et aidata romisid ja selleks, et meil oleks ühi-, ühenduses romide strateegia. see puudutab äh, kõiki Euroopa Liigu, Liidu liikmesriike, äh, romisid on kokku kaksteist miljonit, tegemist on tõesti väga suure vähemusega. nii et tuleb äh, rääkida romidest, tuleb rääkida ka lastest, sest lapsed on elanikkonna hulgas kõige haavatavam grupp ja lapsed on meie tuleviku seisukohalt väga oluline rühm. Need lapsed, kes elavad ja kasvavad üles vaesuses, neil ei ole eriti palju võimalusi selleks, et jätkata oma kooliteed, nii et tuleb sünnist saadik pöörata tähelepanu lastele, aidata vaesuses elavaid lapsi selleks, et neil oleks samasugused võimalused, võimalused kui öö, äh, Ehm, rikkamate perekondade lastel, nii et tuleb aidata lastel vaesusest välja äh, rabeleda ja ma juhiksin teie tähelepanu sellele, mida ütles härra Hughes. Äh, Euroopa Sotsiaalfondi kasutamine ilma oma vahenditeta, see aitaks kaasa, kui selle fondi kasutamisele, aitäh! Ehm, kõigepealt Toomas Mann ja siis Liisa Jaakonsaari. aitäh! proua esinaine, mul on üks märkus ja paar kommentaari üks puudutab siis seda, mida ütles Steven Hughes. loomulikult oleks äh, oluline, et meil oleks äh, sotsiaalfondi puhul äh, kergendavad meetlused, aga tegemist on suurepärase ja väga eduka projektiga, see on juba viisteist minutit või <laughs> viisteist aastat olemas olnud. isegi sotsiaalministrid seda veel ei teadnud. ja selle suur eelis on selles, et raha ei lähe uurimustesse, mis puudutavad teemasid, mida me nagunii teame vaid see läheb konkreetsetesse asjadesse. me oleme saavutanud väga konkreetseid asju ja ma arvan, et põhimõtteliselt on Sotsiaalfond tõesti olnud edukas projekt ja selge on see, et me peame jätkama tööd sellega. ma tuleks tagasi selle juurde, mida ütlesid Itt Bauer ja äh, ja erinevate põlvkondade teema, me peame vaatama, et see, selles teemas tehtaks rohkem ära. Kui me lihtsalt ütleme, et me tahame selle teemaga tegeleda, siis sellest ei piisa, me peame vaatama, et vanad inimesed mitte ei saaks äh, võimalusi, äh, vaid, äh, vaid me peame vaatama, et kus on tõesti need firmad, kes vanu inimesi tööle võtavad ja kus vanad inimesed töötada saavad niimoodi, et neid ei diskrimineeritaks. me peame võib-olla ähm, uuri-, õppima teiste riikide kogemustest, võib-olla selle kohta uurimusi koostama, et kus noored ja inimesed, noored inimesed ja vanad inimesed koos töötavad ja kus kus vanadel inimestel on äh, rohkem kogemusi ja noortel võib-olla rohkem äh, energiat, et me peame tõesti töötama välja selliseid projekte, mis oleks ka teiste jaoks mudeliks, selle asemel, et lihtsalt öelda, et ühed on liiga noored, teised on liiga vanad ja see iseenesest on juba diskrimineerimine. ning Saksamaal kolme nädala pärast on Bundestagi valimised, see loomulikult ei ole olulisem kui see teema, aga või noh, see, meie liidu kantsler ütleb, et meil peab olema, eh, me peame üritama sotsiaalse turumajanduse rahvusvahelist mudelit eh, kujundama selliselt, et ähm, teistel oleks sellest kaasu, me oleme üritanud inimesi kaasata, aga kuidas me saavutaksime selle, et see sotsiaalne turumajandus, mis meil on, viiks ja mis, millega on kaasnenud äh, konkreetsed tulemused, et kuidas sellest saaksid kasu ka teised? see suur mm, ke-, äh, vaikimine, millest äh, härra Tserkas rääkis, mm, me peame tõesti vaatama, et kust me võiksime kasu saada ja ma arvan, et see mudel on olemas ja kui flex security ehk pain-, äh, kindel äh, paindel, paindlik kindlus on äh, oluline element, siis me võiksime seda kasutada. ja aga põhimõt-, kõige olulisemaid põhimõtteid peavad kõik järgima. aitäh! aitäh! Liisa Jaagonsaari ja siis Joo, kiitoksia ensinnäkin. suur tänu, eh, suur tänu kõigepealt eh, proua esinaisele selle arutelu avamise eest eh, ja loodetavasti sekretäriaadi esindajad korjavad siis pärlid ülesse, mis oleksid meie suunisteks. mul on kolm märkust teha. kõigepealt minu kõige suurem hirm äh, on praegu see, et see ülemaailmne majanduskriis äh, tabab Euroopat äh, ja mõjutab äh, meie poliitikat nii, et immigratsioonipoliitikat hakatakse karmistama. ja see tähendab iga kord seda, et ebaseaduslik immigratsioon suureneb ja see on tööturgude kõige rängem, see oleks kõige rängemaks hoobiks ja meie komisjon peab olema kogu aeg kursis sellega, mis täpselt toimub. eriti öö, selle Euroopa ühe kõige suurema põhivabadusega, nimelt mis kaasneb tööjõu vaba liikumise negat-, varjupoolega. oli neid, kes ütlesid, et tegelikult meil ei ole tööjõu vaba liikumine, vaid tööjõu sunnitud liikumine, inimesed peavad öö, vaesuse pärast äh, kuhugi mujale kolima või minema tagasi oma kodumaale, kuid äh, on ju ka teisi raskusi sellise sunnitööga nii-öelda. ja veel üks, mis puudutab karmistatud immigratsiooni, on kindlasti inimkaubanduse suurendamine ja mulle tundub, et äh, meie põlvkond pannakse veel kunagi Haagis kohtupinki selle eest, et meid on, et me oleme kõrvalt pealt vaadanud inimkaubitsemist. ma lugesin ühte uurimust hiljuti, et inimkaubitsemine on tänases Euroopas öö, suurem kui omal ajal oli orjakauplemise osakaal, aga see, see osakaal, aga see selleks meil peab olema mingisugune globaalne ülevaade sellest, mida äh, jäigem immigratsioonipoliitika tähendab tööturul, turgudele. nüüd teiseks sellest on võib-olla räägitud juba ka varem ja mingisugune äh, peen äh, poliitiline dokument ka vastu võetud, äh, see on nimelt roheline majanduskasv ja tööhõive, et mida Euroopa peaks tegema lühiajaliselt selleks, et see nii-öelda nimetatud majanduse ökokasv oleks tagatud. mida me peaksime tegema? noori inimesi tuleb praegu koolitada nendes valdkondades kolmandaks, asi, millest mitu korda räägitud, nimelt kõik need raportid, mis Euroopa Parlamendis on koostatud. näiteks parlament võttis kevadel vastu äh, raporti äh, ajutise töö kohta, mille tegi minu eeskäija härra Lehtinen ja selle asja juurde tuleb tagasi tulema, sellepärast et praegu me võitleme nii-öelda varimajanduse vastu ja ma olen nendega ühel nõul, kes ütlesid, et äh, oleks väga hea vaadata, kuidas tegelikult äh, varem vastu võetud raportite rakendamisega läheb ja siis võib-olla parlamendi usaldusväärsus ja väärikus äh, poliitilise suunaseadjana ilmselt kindlasti tugevneks. suur tänu proua esinaisele teie kannatlikkuse eest, suur tänu Sergei Koferati ja siis Georgia Bao. suur tänu, proua esinaine. mulle tundub, et meie komisjoni töö peab olema otseselt seotud sellega, millist mõju avaldavad majanduskriis. Euroopa on lõksu jäänud. me ei mõistnud äh, täiel määral, mida esimesed äh, märgid tähendasid, mida oli näha mujal maailmas, näiteks Ameerika Ühendriikides äh, oli ju märke näha. ja selle eest, et me seda ei suutnud ära mõista, maksame me nüüd ja valusalt ja mulle tundub, et äh, me ilmselt äh, ei suuda teistele järele jõuda. kriis kestab, äh, kriisi mõjud on seninägematud, tegemist on täiesti uute probleemidega ja meie ülesandeks on inimesi kaitsta. tulevikus järgnevatel kuudel näeme me kindlasti sissetulekute langemist, paljud äh, meie tööturul osalejad jäävad oma kohtadest ilma ja see kindlasti suurendab ka hirmu. ja mida see kõik aga tähendab nii ind-, individuaali kui ka ühiskonna tasandil inimeste käitumismallidele? me peame nüüd hakkama ikkagi mõtlema sellele, kuidas inimesed kriisist välja tu-, tulevad ja millal see kriis lõpuks üle läheb? kahjuks äh, kaasneb praegu risk, et äh, me seame selliseid konkurentsimudeleid, mis vana Euroopa alustalasid äh, ründavad. ja seega kriis, mis võiks olla võimalus kujuneb ähm, hoopis äh, olukorraks, kus äh, konkurentsi eesmärgil tegelikult hakatakse seadusi rikkuma ja, ja rüüstama nii-öelda meie alustalasid ja see puudutab ka muuseas seda nii-öelda rohelist majandust. võib juhtuda, et õigusi hakatakse jalge alla trampima, selleks et kulusid kokku hoida selleks, et äh, saada ühe või teise ettevõtte või ettevõtte grupeeringule kerge edumaa teiste ees. nii et kui me vaatame Euroopa äh, majanduse taaskäivitamise kava, siis tuleb selle jaoks ka võimalusi luua. näiteks mina arvan, et ähm, tööturu osapoolte suhted äh, on üliolulised, seda tuleb ikka ja jälle rõhutada. ja rõhutada positiivseid sidemeid nende inimeste vahel, kes esindavad ettevõtteid ja nende vahel, kes esindavad töövõtjaid. ja sama oluline on rõhutada sotsiaalkaitsefaktoreid. ühtekuuluvus äh, on eeltingimuseks tuleviku investeeringutele ning majanduse taaskäivitamisele. sotsiaalne ühtekuuluvus on alati olnud äh, konkurentsivõime osa ja isegi juba äh, Barack Obama tegeleb sellega ma räägin, ja tegeleb äh, näiteks Ameerika tervishoiusüsteemi ümberkorraldamisega ja samas on ta äh, ohtu seadnud sellega oma populaarsuse, aga see on oluline, et ta seda teeb, see on miljonite inimeste olukorra parandamine, kuid äh, ühtekuuluvus tuleb samuti säilitada rahvusvahelises kontekstis konkurentsi arvestades. nii et kui me räägime ettevõtetest, siis ei tohi muidugi mööda vaadata ka ettevõtete vastutusest Euroopa peab tegutsema hakkama kiiresti, me peame selle asja arutelu juurde tulema tagasi, see on oluline meile täna ja tulevikus. härra Tšabarouri ja proua Grimadeli on meie viimane kõneleja, härra Ööri. aitäh, ähm, proua esineja. ma arvan, et meie arutelu on tõesti kasulik, nii et äh, väga hea, et me praegu, et meil praegu selline arutelu on, me saame tõesti kõigilt häid märkusi ja häid ideid, aga meie arutelul ei ole raamistikku, ma ei ütle, et see arutelu on kasutu, vaid meil peaks tõesti olema kirjalik dokument. ma arvan, et viie aastaga ka meil ei õnnestu äh, kõiki maailma probleeme lahendada, meil on vaja prioriteete, meil on vaja nimekirja, et näha, mis teemadega me tegelema hakkame. ma arvan, et kriis äh, saab olema üheks meie prioriteetidest, siis äh, vä-, globaalsed väljakutsed, ähm, demograafilised väljakutsed, pensionite süsteem, sotsiaalkindlustussüsteem, nii et kõik need saavad olema meie prioriteetsed küsimused. meil on olnud ka muutusi sotsiaalkindlustussüsteemis ja pensionisüsteemides kõigis riikides ja kui me räägime pensionitest ja sotsiaalkindlustusest, siis tuleb rääkida ka mm, riigiülestest mm, aspektidest ja meil on olnud palju probleeme, mis ei ole veel lahendatud. meil on äh, tööõiguses äh, seaduslünki. paljud äh, sõnavõtjad rääkisid ebatüüpilistest äh, töölepingutest, me rääkisime eile võltsfiiedest ja kõigis, kõigile neile küsimustele tuleks pöörata rohkem tähelepanu. ma arvan, et see arutelu on olnud vajalik ja kasulik. ma loodan, et sekretäriaat tegi äh, Äh, märkmeid ja sekretäriaat võib-olla peaks koostama kirjaliku dokumendi meie prioriteetide kohta ja siis meil võiks olla veidi suunatum arutelu ja see võimaldaks meil näha ka, et milliseid mm, küsimusi me hakkame esitama uuele volinikukandidaadile. nagu te näete, ma nä räägin äh, oma emakeelt, ungari keelt ja teises Euroopa Liidu riigis äh, Slovakkias ei ole inimestel õigus rääkida ungari keelt, mis on nende emakeeleks äh, töökohal ja minu meelest on see äh, asi, millega ma ei saa nõus olla, nii et ma tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele uuele seadusele, me koostasime ka dokumendi selle Slovakkia uue seaduse kohta ja ma loodan, et siis kõik kuulevad sellest ähm, sellest seadusest. esinejana, ma arvan, et see ei ole meie Äh, prioriteet äh, prioriteetide hulgas. proua Karima Telli ja siis me lõpetame arutelu. aitäh, proua esinaine. E, majanduskriis äh, tõepoolest puudutab kõige haavatavamaid ja mul on väga hea meel, et te siin rääkisite teistest komisjonidest ja sidemetest nendega, eriti majandus- ja rahanduskomisjonist. ja te, proua esinejana, te rääkisite ka seda, et tuleb, et meie komisjon peab tegelema ka demokraatia küsimustega ettevõtetes. minu meelest on see väga oluline, et inimestel oleks võimalus sõna sekka öelda eh, selle kohta, kuidas eh, nende ettevõtted toimivad ja me peaks võrdlema ebavõrdsust, et aga küsima, et eh, kas see on ähm, töötajate arvates äh, õiglane, kui äh, ülemus saab kuussada või seitsesada korda rohkem palka kui tema. ma arvan, et äh, majandus- ja rahanduskomisjon hakkab ka nende ebavõrdsusküsimustega tegelema ja teiste küsimustega ning ma loodan, et me tulevikus te-, räägime neist asjadest ning siin räägiti ka äh, Kopenhaagenis toimuvast kohtumisest ja ma arvan, et äh, oluline oleks äh, vaja, oluline oleks hakata tegema tööd äh, meie ettepanekute kallal ning mis puudutab töö tervishoidu, siis tänapäeval on endiselt miljoneid töötajaid, kes töötavad halbades tingimustes tehastes ja nad ei ole kaitstud ja kuidas me saaksime anda oma panuse selleks, et neid mm, tõesti reaalselt kaitstaks? aitäh! aitäh! me oleme siis nüüd kõnelejate nimekirja läbi võtnud, ma teen mõningad ajutise iseloomuga kokkuvõtted sellest arutelust. siin sooviti kirjalikku dokumenti ja formaalset meie komisjoni prioriteetide paikapanemist, mis puudutab tulevast Euroopa Komisjoni, siis iga äh, fraktsioon ise määratleb selle, mis neile tundub kõige olulisem uue komisjoni prioriteetide nimekirjas. mis puudutab äh, sellest, seda tööd, mida me peame koos tegema ja mis äh, puudut-, millele meie eelnev arutelu võib kasuks tulla, mis puudutab siis neid äh, teemasid, mis äh, me oleme saanud äh, eelmisest koosseisust, siis ma sooviks kolleegide tähelepanu pöörata sellele paketile, mis sekretäriaat on koostanud, seal on ära toodud need blokeeritud teemad ja praegu käimasolevad teemad ja tulevased äh, teemad, millega me tegelema peame hakkama, nii et kui te soovite, siis sekretäriaat võib kahekümne üheksandaks septembriks, meie järgmiseks koosolekuks äh, väikse kokkuvõtte äh, teha sellest äh, dokumendist, mis meie töö alguses liikmetele välja jagati. ning Euroopa Parlamendi president härra Buzek palus äh, komisjonide esimeestelt äh, komisjonide äh, esimeest öö, öö, veel valimata komisjonide esimeestele öö, kirja äh, koostada, äh, kus äh, tuuakse lihtsalt ära need asjad, mida iga konkreetne komisjon soovib, ma koostan selle kirja ise. ning väga oluline on muidugi see küsimustik, mille me koostame tulevase Äh, tööhõive ja sotsiaalküsimuste eest vastutava voliniku kuulamiseks. sekretäriaat on alustanud juba selle koostamist äh, ja mm, tugi-, toetas muuhulgas meie praegusele arutelule ning järgmisel koordinaatorite kohtumisel me hakkame tegelema komisjoni konkreetsema töökavaga äh, et millised võiksid olla omaalgatuslikud raportid, millele me sooviksime luba küsi-, mille jaoks me soovime luba küsida ning mm, millised võiksid olla need uurimused, mida me sooviksime teha lasta. ma arvan, et need kolm äh, asja, vastus president Puusaki kirjale ja siis äh, voliniku kuulamise äh, Äh, kuulamise küsimustik ning ka koordinaatorite töö võiksid äh, väga konkreetselt äh, anda meile võimaluse käsitleda neid küsimusi, millest me, mida me just arutasime. ma teen ettepaneku, et me tänaseks töö lõpetaksime. meie järgmine koosolek toimub kahekümne üheksandal septembril ja ma ütlen kohe ära, et mm, meie kolmand-, kolmekümnenda septembri äh, koosolek on veidi ebakindel, meil on kindlasti kahekümne üheksandal septembril nii hommikul kui pärastlõunal äh, koosolek, aga sõltuvalt äh, päevakorrast me võime siis oma kolmekümnenda septembri koosoleku ära jätta ja et meil võib-olla õnnestub siis korraldada kuulamine volinikuga, kes vastutab meie